jagatud. kas äh, selle kohta on vastuväiteid? kui vastuväiteid ei ole, on äh, protokoll praegusel kujul heaks kiidetud. vastavalt päevakorrale tulevad nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Lähis-Idas ja Gaza sektoris. meil on väga hea meel tervitada siin äh, nõukogu eesistujat, äh, välisminister Schwarzenbergi, kes täna peab veel minema Äh, Lõuna-Aafrikasse ja varasemad eesistujad on teinud äh, sellistel puhkudel niimoodi, et välisministreid on äh, sellistel kordadel asendatud, nii et seetõttu me oskame eriti hinnata seda, et te täna siin olete. tere tulemast, minister Schwarzenberg! meil on väga hea meel ka selle üle, et nagu peaaegu alati on kohal ka vastutav voli-, volinik Benita Ferrero-Valdner, kes tunneb väga hästi seda probleemi ja on olnud ise kohal ka Gazas armsad kolleegid, teid on küll vähe, aga need, kes siin täna kohal on, on eriti pühendunud sellele küsimusele, nii et äh, seetõttu palun ma nüüd äh, välisminister Schwarzenbergil äh, sõna võtta, palun. Mr President, honorable Amsterranks. härra president, austatud parlamendiliikmed, suur tänu, et te olete mulle andnud sõna sellel väga aktuaalsel debatil seoses dramaatilise olukorraga Lähis-Idus, idas. härra president, alates Iisraeli sõjategevuse algusest detsemb-, kaheteist, kahekümne seitsmendal detsembril eh, Lähis-Idas oleme me sügava murega jälginud olukorda kõigil tasanditel. selle operatsiooni humanitaarsed tagajärjed on väga dramaatilised Gaza elanikkonnale ja alates operatsiooni algusest on üle üheksasaja palestiinlase surma saanud, kellest kolmkümmend protsenti on naised ja lapsed. me oleme sügavalt häiritud tsiviilelude kaotusest ja me oleme nii ka öelnud oma eesistuja avaldustes korduvalt. Euroopa Liit mõistab hukka käimasoleva vaenutegevuse, mis on kaasa toonud nii suure arvu tsiviilisikute hukkumise ning me tahame väljendada oma sügavat kaastunnet ohvrite perekondadele. me oleme eriti mures selliste intsidentide pärast nagu Jabalia kooli ründamine ning ÜRO humanitaarkonvoide ründamine ning humanitaartöötajate ründamine. üle nelja tuhande kahesaja palestiinlase on saanud vigastada vastavalt humanitaarabi eh, koordineerimisametile ja vastavalt ÜRO andmetele on umbes kakskümmend kaheksa tuhat isikut äh, pidanud oma elukohast põgenema. suur hulk neist otsivad varju varjendites, teised on sisemaised põgenikud, kes elavad siis oma sugulaste juures suurimad humanitaarvajadused on seotud suure arvu haavatutega, seega meditsiiniteenistustega ning samuti äh, abi andmisega perekondadele nagu äh, toiduained, äh, medikamendid ja esmatarbekaubad, kuna veevarustussüsteem sai tõsiselt kahjustada, ei ole jooksvat vett või põhimõtteliselt veevarustust. ja joogivesi on loomulikult äh, midagi, millest on suur puudus, samuti on ulatuslikud, ulatuslik toidunappus äh, kogu elanikkonna hulgas. alates neljandast novembrist eelmisel aastal ei ole vabaühenduste ja abiorganisatsioonide töötajaid lubatud Gazasse olukorda jälgida ning veokite arv, mis Gazasse mis kaasasse siis sisendavad, sisenevad, on päevas ainult viiskümmend viis ja see on ebapiisav võrreldes vajadusega, milleks on umbes kolmsada veoautot selleks, et äh, rahuldada kaheksakümne protsendi elanikkonna vajadused, kes abist sõltuvad. Euroopa Liit jälgib väga tähelepanelikult neid traagilisi sündmusi algusest peale ning kolm päeva alates operatsiooni algusest või pärast operatsiooni algust kohtusid välisministrid erakorralisel kohtumisel Pariisis selleks, et olukorda arutada ning nad leppisid kokku, et on vaja kohest ja kestvat relvarahu ning äh, kohest ähm, humanitaarabi ning äh, rahuprotsessi äh, süvendamist. selleks, et leevendada humanitaartragöödiat ja eh, üritada saavutada relvarahu, eh, külastas Euroopa Liit neljandal kuni kuuendal jaanuaril eh, piirkonda, sealhulgas kohtudes Egiptuse, Jordaania, Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli valitsuste esindajatega. samuti olid kohal Süüria ja Liibanoni ja Türgi esindajad. esimesed tulemused või eesmärgid on paika pandud nii, et Hamasi rünnakud peavad koheselt eh, lõppema ja Iisrael peab lubama humanitaarabi kohaleviimist ning eh, avalike teenuste ja meditsiiniabi osutamist varasem äh, relvarahu oli ideaalist kaugel. kuid tegelikult öö, äh, oli Gaza juba pikka aega sellises majandusblokaadis, mis karistas öö, äh, kogu elanikkonna ega lubanud mitte mingit arengut selleks, et relvarahu kestma jääks, oleks vaja mõistlikku kompromissi, millega lõpetataks blokeerimised ja lubataks juurdepääsu samuti tuleb kontrolli alla võtta tunnelid piiril Egiptusega, et vältida relvade salakaubavedu ning sisse viia süstemaatiline ja regulaarne piirikontroll kõigis piiriületuspunktides, et Gaza majandus saaks areneda, samuti on vaja kohale viia rahvusvaheline rahuvalvemissioon relvarahu jälgimiseks. ja selles osas on Euroopa Liit valmis rahva piiripunkti oma vaatlejad tagasi saatma ning pikendama EUBAM-i äh, missiooni volitusi. Iisrael on nõustunud sellega, et äh, on vaja lubada väga vajatud toitu ja muud abi Gazasse, kuid piiratud relvarahu lubaks Äh, väga piiratud arvul abi jagamist ja sellest ei piisaks ka teenuste taastamiseks. Iisrael peab tagama abi juurdepääsu, sealhulgas kütuse, ravimite ja toidu vedamise, mida Gaza maagitsuse elanikud vajavad ja tsiviilisikute ning humanitaar- töötajate ohutu liikumine äh, üle piiri peab samuti olema tagatud. kuid isegi kestev lahendus Gaza sektori puhul ei tähendaks kestvat lahendust kogu piirkonnas, me peame tegelema laienema, laiemate probleemidega ja meil on vaja kõikehõlmavat strateegiat me peame tegelema ka Palestiina sisemise poliitilise olukorraga ning rahukõnelustega, mis on peatunud Gaza kriisi tõttu. Palestiina omavalitsus, kes esindab Palestiina eh, rahva toetust, nende vali-, volitused tuleb taastada ja seetõttu soovime me vastavalt Araabia liiga kahekümne kuuenda novembri kahe tuhande kaheksanda aasta resolutsioonile nende volituste taastamist. Euroopa Liit on valmis toetama Palestiina omavalitsust, mis äh, vastavalt oma volitsustele, volitustele peab kinni äh, põhimõttelistest lubatustest ja ainult nii on võimalik tagada pidev rahu Lähis-Idu, Lähis-Ida äh, piirkonnas ning samuti kutsume üles läbirääkimiste jätkumisele, mis hõlmaksid kõiki konflikti tuumküsimusi. kestev ja koostööl põhinev lahendus põhineb tegelikult tegelikul edasiminekul Lähis-Ida protsessis kiireid ja suuri pingitusi on vaja selleks, et jõuda ulatusliku rahuni kahe demokraatliku riigi, Iisraeli ja Palestiina vahel, nii et nad saaksid elada külg külje kõrval rahus, vastastikuselt tunnustatud piiridega. viimane vägivalla puhkemine Lähis-Idas ei näita mitte ainult konflikti või ei ole kahjustanud mitte ainult suhteid eh, veelgi enam Iisraeli ja Palestiina vahel, vaid see näitab eh, radikaliseerumist kogu eh, piirkonnas ning mõõdukate jõudude kõrvalejäämist. ainult Palestiina riik suudab tuua turvalisust piirkonda, mis on kannatanud niivõrd kaua. seetõttu kutsume üles Iisraeli ja tema naabreid üles võtma kiirete meetmete võtmiseks selleks, et parandada tekitatud kahjusid ning taastada võimalused vajalikuks läbirääkimistel põhinevaks lahenduseks, aitäh! aitäh välisminister Schwarzenbergile ning nüüd saab komisjoni nimel sõna volinik, proua volinik Sergei Revalver aitäh, härra president, president! lugupeetud nõukogu eesistuja, lugupeetud parlamendiliikmed, tõepoolest, me kõik ju lootsime, et aasta kaks tuhat üheksa algab kuidagi paremini. kahjuks nii ei olnud me näeme, kuidas Gazas äh, juba kolmandat nädalat äh, on verine konflikt. kahtlemata on see kahetsusväärne me arutasime seda küsimust eile Ahvetis ja Arengukomisjonis nende Euroopa Parlamendi liikmetega, kes nädalavahetusel käisid ise ka kaasas. nõukogu eesistuja juba mainis, et ähm, kohutav statistika, mis hõlmab äh, tapetuid ja haavatuid, et äh, see muutub iga päevaga üha hullemaks ning äh, kahtlemata näeme me ka seda, et aina rohkem on põletushaavadega ohvreid abi andvad agentuurid ütlevad, et elanikkond kannatab toiduainete, kütuse ja medikamentide nappuse käes ning lisaks on ju hävitatud nende kodud ja ka infrastruktuur. kuid ka Iisrael on kandnud kaotusi, sest äh, Iisraeli äh, on Hamas tulistanud äh, sadu rakette, mis on alati sihitud tsiviilisikutele igasugune relvastatud konflikt toob kaasa inimkannatusi ning kahjuks ei ole antud juhul tegu mingi erandiga. ja seetõttu lisaks äh, sellele, milline on konflikti vahetu mõju, on see kaasa toonud ka rahu lükkumise veelgi kaugemasse tulevikku. rahu on meie eesmärk kuid antud äh, konflikt on kogu regiooni veelgi destabiliseerinud ja võib seda veelgi destabiliseerida. ma tahaksin välja tuua diplomaatilised tegevused, mida me oleme koos teostanud, selleks et see konflikt kiiremini lõpeks ja siis äh, vaataksin äh, lähemalt ka keskpika ja pika perspektiivi väljakutseid. me oleme tegutsenud alates esimesest päevast, äh, see on väga tähtis. me ei ole Lähis-Idas kahtlemata kõige tähtsamad osalised, kuid me oleme tähtsad osalejad. ja seetõttu vastuseks vägivalla puhkemisele, vastuseks sellele kriisile korraldati kolmekümnendal detsembril Pariisis välisministrite erakorraline kohtumine ja see oli väga tähtis, sest seal võeti vastu deklaratsioon, kus nõuti konflikti lõpetamist ja hiljem pandi kokku delegatsioon ja külastati äh, Lähis-Ida piirkonda. siin on kolm elementi, kõigepealt äh, nõuti Pariisi deklaratsiooniga kohest äh, relvarahu humanitaarsetel kaalutlustel, mõlemal poolel kästi lõpetada raketituli ehk siis, et Hamas peab lõpetama Iisraeli ründamise ning Iisrael peab lõpetama omapoolse rünnaku. me nõudsime ka seda, et relvarahuga kaasneks alaline e, ja nii-öelda tavapärane kõikide piiripunktide avamine, et inimesed saaksid vabalt e, liikuda, et kaubad saaksid vabalt liikuda, nagu see oli aastal kaks tuhat viis. me ähm, väljendasime me saatsime Obamdu rahva selleks, et me saaksime uurida, milline on mm, piiriületuspunktide seisukord, selleks, et mm, saada siis selgust julgeoleku küsimustesse. ning samuti ütlesime me, et tuleb tagada humanitaarabi andmine et tuleb ähm, avada koheselt äh, kõik piiripunktid, et oleks võimalik tarnida kasvusektorisse medikamente, vajalikku kütust ning ka toitu ning et äh, humanitaarabi andjad peavad äh, sisse pääsema, et evakueerida abivajajaid ja haavatuid ning äh, me rõhutasime Pariisi deklaratsioonis ka, et Iisraeli ja Palestiina konfliktil ei saa leida sõjalist lahendust ning et äh, rahuprotsess on ainuke samm edasi ja et kõik osalised peavad tegele-, tegema endast ähm, oleneva, et seda rahu saavutada kohe, kui välja on kuulutatud relvarahu. nagu te teate, saatsime me välja missiooni ja samaaegselt oli ka president äh, Sarkozy kavatsenud minna Süüriasse ja Liibanoni ning läks seejärel ka Iisraeli ja Egiptusesse ja äh, tutvustas seal samuti meie otsuseid, mis me võtsime vastu kolmandal detsembril selle deklaratsiooniga. ja väga tähtis on äh, ka see, et Prantsusmaa, Prantsusmaa on praegu Julgeolekunõukogu eesistuja, nii et tegemist oli tähtsa algatusega. me tegime äh, tihedat koostööd meil oli ühine kohtumine Ramanas ja Sarkozy rääkis seal, milline on tema relvarahu plaan ja Troika valmistas ette selle plaani ähm, ähm, üksikasjalikult, tehes koostööd ka Egiptuse ja Jeruusalemmaga. selles plaanis saadeti välja, selle plaaniga saadeti välja väga tugev Euroopa Liidu sõnum asjaosalistele. ühest küljest oli see institutsionaalne sõnum, teisest küljest aga väljendas ka meie kohalolekut. Äh, siis läks äh, Sarkozy Süüriasse ja Solana läks temaga ka Kaasani Süüriasse kui Liibanoni ja hiljem konsulteeriti ka Türgiga ning kõik see on kahtlemata vajalik. mina omalt poolt rõhutaksin ennekõike humanitaarseid vajadusi, nagu ma juba ka ütlesin, ja eriti nõuan, nõudsin ma, et avataks piiriületuspunktid ning et iga päev peatataks tuli vähemalt mõneks tunniks, et rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad saaksid oma tööd teha. Iisrael teatud äh, punktidega nõustus ning läbirääkimistes Iisraeli valitsustega, valitsusega õnnestus kokku leppida Iisraeli vägedega selles, kuidas humanitaarabi saaks äh, Gaza sektorisse viia ja kuidas töötajad saaksid seal töötada, nagu tehti Liibanoni sõda, sõja ajal ja, ja kõik see aitas kaasa äh, töö paremale koordineerimisele. ma tahaksin siinkohal tänada kõiki väga julgeid kolleege, kes endiselt äh, Gazas töötavad, kellega me teeme mm, koostööd ja kes meid, kes on andnud omapoolset rahastust, kuid ma tänan ka kõiki teisi. ja ma väljendan südamlikku kaastunnet kõigile neile peredele, kes on pidanud üle elama kaotusi selle konflikti tõttu ning ma arvan, et te teate ka, et komisjon on äh, veetnud on eraldanud äh, lisaraha humanitaarabi andmiseks ning me oleme valmis tegema ka enamat. mis on juhtunud läbirääkimiste käigus? nagu juba ütles nõukogu eesistuja, on kõige tähtsamad elemendid äh, olemas juba viimases Julgeolekunõukogu resolutsioonis ning need oleksid vastu võetud ka siis, kui USA oleks jäänud erapooletuks, ehk siis kohene relvarahu see, et peatatakse ähm, salakaubandus, salakaubavedu läbi äh, tunnelite ning et avatakse piiripunktid selleks, et saaks anda humanitaarabi ja et äh, tehakse koostööd rahvusvaheliste organisatsioonide või pali-, Palestiina omavalitsuse jõududega selleks, et õnnestuks avada nõndanimetatud Philadelphia koridor. me saame aru, et Iisrael ja Hamas on selle ettepaneku kätte saanud ning uurivad nüüd selle elemente lähemalt ja me leiame, et äh, me loodame, et äh, teatud aja pärast siis äh, saabub ka mingisugune lahendus. praegu teevad kõik osalised tihedat koostööd ning ma rõhutan veel kord, loodetavasti mõne päeva pärast saabub tõeline relvarahu. keskpikast perspektiivist. kahjuks on nii Iisrael kui Hamas äh, Julgeolekunõukogu resolutsiooni tagasi lükanud. aga kui me vaatame seda, mis Gaza sektoris praegu toimub, siis loodame siiski, et nad jõuavad omavahel kokkuleppele. tähtis on aru saada, et Egiptuses on Hamasiga suheldes juhtroll, et äh, mm, selle, see tuli välja ka siis, kui Sarkozy külastas Süüriat ning samuti tuleb tunnustada Türgi pingutusi Araabia maade tippkohtumine võib toimuda selle nädala lõpus Katas, Kataris ja meie omalt poolt toetame kõiki tähtsaid osalisi, kellel on võimalik Hamasi mõjutada selleks, et me saaksime saavutada sellise kokkuleppe, sellise lahenduse, nagu on esitatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis tuhat kaheksasada kuusteist. niipea, kui relvarahus kokku lepitakse, tuleb meil tõenäoliselt ka konverentsi vormis mõelda sellele, mismoodi me saaksime vastu võtta konkreetsemaid meetmeid, mille abil leevendada Palestiina elanikkonna, Palestiina kaasas asuva elanikkonna humanitaarseid vajadusi. aga selge on see, et mida iganes me teeme, see peab töötama vastu hävingule, mis toimub praegu ja mis õõnestab rahuprotsessi teatud tingimustel tõenäoliselt võime uuesti tulla Euroopa Parlamenti paluma teie abi selleks, et me saaksime teha konstruktiivseid jõupingutusi olukorra lahendamiseks, nagu olen teinud ka varem. Te teate ka, Kimun on äh, samuti praegu seda äh, regiooni külastamas ja püüab anda omapoolset abi selleks, et saavutataks relvarahu. ma arvan, et me kõik mõistame, et Iisraeli praegune pealetung nõrgendab veelgi seda usaldust, mis Iisraeli ja Palestiina vahel võiks valitseda. ükski sõjaline operatsioon ei saa kaasa tuua püsivat rahu, selleks on vaja äh, poliitilisi läbirääkimisi. ja seetõttu ma arvan, et dialoogi tuleb kindlasti jätkata nii Iisraeli ja Palestiina vahel kui ka palestiinlaste endi vahel. kui vaenutegevus lakkab, siis äh, tuleks jätkata läbirääkimisi ja äh, rahuprotsessi analüüsi teha seda nii kiiresti kui võimalik. ja me loodame, et USA uus valitsus algusest peale suudab toetada kahepoolseid läbirääkimisi. ja ma toetan Hillary Clintoni äh, sõnu, mida ta ütles eile senatis. me kahtlemata loodame, et osapooled suudavad äh, teha koostööd ka sisuliselt Äh, ning äh, et rahuprotsess jätkub. praegune konflikt näitab, et seda lahendust on vaja rohkem kui kunagi varem. Äh, Palestiina lepitusprotsess on samuti keskse tähendusega, vaevalt küll, et Hamas lõplikult välja juuritakse. võib-olla saab teda vaigistada sõjaliselt, kuid siis tugevneb ta veelgi poliitiliselt. presidendi ametiaeg peaks lõppema üheksandal jaanuaril, see on tihedalt seotud FATA küsimusega. on selge, et Palestiina võimud peavad kõnelema valjuhäälselt kõigi osaliste nimel, aga et, et nende tegevus peab olema rahumeelne. Gaza konflikt näitab kahjuks ka seda, et võivad tekkida probleemid regionaalse toetusega rahuprotsessile Iisraeli, Iisraeli kuvand on juba rikutud, kuivõrd Iisrael on põhjustanud oma tegevusega kannatusi kaasa tsiviilelanikele. Iisrael kui riik ja Iisraeli inimesed peavad aru saama, kui negatiivselt on see mõjunud nende enda kuvandile. me oleme nende sõbrad ja me peame neid aitama. aga Iisrael omalt poolt ei saa endale lubada seda, et nad takistavad rahu saavutamist nii palju siis minu äh, esimesest, esimeses sõnavõtus nagu juba öeldud, äh, peame me töötama selle nimel, et saavutada relvarahu ja et äh, me saaksime uue USA administratsiooni abil tõesti uuesti alustada rahuläbirääkimisi. aitäh! aitäh, proua volinik! nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide esine-, esindajad äh, Euroopa Rahvapartei ja Euroopa Demokraati nimel. Äh, härra Salafranco, kaks minutit. härra president, seitseteist päeva on toimunud Gazas vaenutegevus, paljud lapsed, paljud tsiviilisikud on langenud selle ohvriks Palestiina on kaheks jagatud äh, ja äh, rahuprotsess on täiesti äh, takerdunud. härra president, härra Schwarzenberg ütles, et kõiki lahinguid on võimalik võita, aga sellest hoolimata ei pruugi see tagada rahu. praegu ei ole õige hetk selleks, et tuvastada kes on süüdi selles äh, sõjas. kõige olulisem on see, nagu ütles ka proua Ferrero Valdner, et äh, jõutakse äh, relvarahu kehtestamiseni ning härra president, me peame leevendama seda väga halba humanitaarset olukorda, mis praegu Gazas valitseb. me teame, et Hamas on Euroopa Liidu terroriorganisatsioonide nimekirjas ning me teame, et ta praegu halvendab veelgi olukorda mm, Gazas. homme me hääletame resolutsiooni Gaza kohta ja ma tahaksin esile tõsta siin neid, kes käisid Gazas, äh, muuhulgas härra Brocki. härra president, me peame panustama sellesse, et Euroopa Liit Egi-, Egiptuse ja teiste läbirääkimispartneritega tagaks mm, kestva rahu ja äh, relvarahu vajalik on pragmaatiline diplomaatia ning lõpetuseks, Euroopa Liit on väärtustel pühinev liit, põhinev liit ning rahu kuulub nende väärtuste hulka. härra president, ma arvan, et Euroopa Liit peab nüüd tegema kõik jõupingutused selleks, et seda probleemi lahendada. me peame seda tegema ilma, et me muutuks südametuks selles aitäh, Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni nimel Martin Schulz, viis minutit. aitäh, härra president. lugupeetud daamid ja härrad. sellised arutelud, nagu meil täna on, on kõigi jaoks eriti rasked. Need on rasked sellepärast, et äh, Iisrael on äh, meie jaoks sõbralik riik, paljude jaoks meist ja ma saan seda öelda ka enda kohta, Ehm, paljusid meist seovad selle riigiga sõprussidemed ja seda olulisem on, et me sõpradest äh, räägiks, sõpradega räägiksime avameelselt äh, valupunktidest. see konflikt on nõudnud äh, seitsmeteist päeva jooksul tuhat ohvrit, tegemist on verise konfliktiga ja eelkõige kannatavad selle all naised ja lapsed meil on ÜRO resolutsioon, mis äh, võiks olla aluseks relvarahu, rahu läbirääkimistele, väljakuulutamisele ja läbirääkimistele. konflikti ei saa lahendada mitte ainult rahvusvahelise õiguse äh, alusel, aga rahvusvahelisest õigusest tuleb kinni pidama, see peab olema demokraatliku õigusriigi jaoks iseenesestmõistetav asi. väga kahju, et me üldse sellest rääkima peame seetõttu on üleskutse, et nüüd peaksid relvad vaikima selleks, et äh, me saaksime teha kõik humanitaarse kriisi lahendamiseks. see on tõesti äärmiselt oluline, eluliselt oluline, et äh, lõpetada kohe sur-, inimeste suremist, äh, nälgimist. loomulikult on Iisraelil õigus ennast kaitsta sellel riigil on õigus kaitsta ennast inimeste eest, kelle eesmärgiks on Iisraeli riigi hävitamine. ent demokraatlik õigusriik peab alati endalt küsima, kas need relvad, mida ta selleks kasutab, on proportsionaalsed minu hinnangul ja ma arvan, et see on enamiku meie koja äh, liikmete arvamus äh, on, et need äh, vahendid ei ole olnud proportsionaalsed. ma usun et äh, me peame oma ükskõik millise äh, poliitilise liikumise äh, esindajatele Iisraelis ütlema, et me teame, e, et Hamas on organisatsioon, mis ei jaga meie põhiväärtusi ja loomulikult iga rakett, mis Iisraeli pihta tulistatakse, rünnak, mille vastu Iisrael tohib end kaitsta. aga sellest hoolimata äh, on tegemist veaga, kui keeldutakse dialoogi pidamisest, sest dialoog on rahuliku arengu põhieelduseks ja seetõttu on dialoogist keeldumine mm, võrdne äh, relvastatud äh, konflikti jätkamisega. ma usun, et äh, Hamasiga tuleb rääkida kui Iisrael seda otse teha ei suuda ja me mõistame seda, kui Iisraeli poliitikud ütlevad, et me ei saa nendega läbirääkimisi pidada. on sellest hoolimata palju inimesi, kes arvavad, et seda äh, tuleb teha, aga kui äh, poliitikud ütlevad, et me ei saa seda teha, siis on olemas piisavalt palju rahvusvahelisi vahendamisvõimalusi, üks nendest on näiteks kvartett ja kvarteti raames on Euroopa Liidu kohustuseks äh, võimaldada äh, dialoogi pidamist äh, ja selle va-, dialoogi vahendamist. fundamentaalseks veaks on, äh, kui uskuda, et äh, Lähis-Ida konflikti saab vahet, lõpetada sõjaliste vahenditega. minu meelest on see väga suur viga. ei ole võimalik Äh, saad, saavutada lahendust terroristlike organisatsioonide kaudu või konventsionaalsete äh, sõjaliste vahenditega. ainus võimalus on rahvusvaheline dialoog. meil on vaja relvarahu ja seda on meil vaja praegu ning äh, selleks peab rahvusvaheline üldsus looma võimalused näiteks ka näiteks ka rahvusvaheliste äh, rahutagamisjõududega, kus osaleksid äh, Araabia riikide väed. kui ma olin no, noor, siis öeldi, et terroristidega ei räägita. põhiterroristiks oli tollal Yasser Arafat. hiljem ma nägin, et äh, see Äh, terrorist sai koos Iisraeli poliitikutega Nobeli rahupreemia, mis tol ajal oli võimalik, võib ka tulevikus võimalik olla. nii et seepärast on küsimuseks see, et kas me jõuame nii kaugele, et olemas oleksid mehhanismid selleks, et pidada vajalikku dialoogi. kui meie resolutsioon, mis, milles ma tänan kõiki äh, kes äh, selle koostamisel on osalenud, kui seda resolutsiooni toetavad kõik Ähm, meie kojas esindatud äh, fraktsioonid siis ja kui see saab aidata äh, selle probleemi lahendamisele kaasa, siis me oleme andnud kõik äh, panuse selleks, et lõpeks inimeste suremine, mis on täiesti väljakannatamatu, aitäh. liberaaldemokraatliku fraktsiooni nimel Anne-Mii Näits, kaks minutit. Ähm, president, proua volinik ma arvan, et praegu on väga vajalik meie nõudmisi äh, formuleerida. lõpetada on vaja Iisraeli vastu raketirünnakute äh, tegemine ja vaja on mm, anda äh, humanitaarabi va, vaja on lõpetada salakaubavedu Iisraeli ja Gaza vahel, vaja on piiriületuskohti äh, uuesti avada ja lõpetada embargo, see kõik peab toimuma samaaegselt, tegemist on äärmiselt keerulise faasiga ja kin-, tõenäoliselt on vaja rahvusvahelisi jõude sellesse piirkonda ja ma arvan, et Euroopa Liit peab valmistuma selles osalemiseks. ma tahaksin kahte asja esile tuua. Äh, õnnestumiseks peaks Euroopa Liit äh, rääkima selgelt ja tegutsema selgelt ja ei tohi lasta tegutseda killustatult. vaja oleks, et USA ja Araabia liiga ja, ja selle liikmed äh, pühenduksid konflikti lahendamisele. Iisrael peaks parandama olukorda Jordani jõe läänekaldal. Äh, vaja oleks rohkem äh, Äh, piiriületuskohti ja äh, alternatiiviks ei ole kaasa äh, elanike altern-, meelitavaks mm, alternatiiviks ei ole ka mitte kaheksa meetri kõrgune kaitsemüür vaja oleks, et kõik osa, konflikti osapooled räägiksid läbi kõigi konflikti osapoolega selleks, et konflikti lahendada. aitäh. Cristiano Muscardini saab sõna UN-i nimel. Eh, härra president, me kõik oleme hõlmatud, kaasatud ja meid puudutab sügavalt see olukord. ma arvan, et meie kohustuseks on öelda ei silmakirjulikkusele, sest see probleem ulatub tagasi väga kaugele see legi-, palestiinlaste legitiimne ja kõigutamatu õigus oma riigile on loomulikult vastuolus Iisraeli samaväärselt legitiimse ja kõigutamatu õigusega eksisteerida. Iisrael kustutati kaardilt paljude riikide poolt, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Saksamaa, ei oleks nõustunud võib-olla sellega, kuid Iisrael praegusel kujul Iisrael on endiselt olukorras, kus terrorism on üheks peamiseks äh, probleemiks piirkonnas, nii et ilma silmakirjulikkusega silmakirjalikkuseta peame me hakkama mõtlema teistsugusel viisil, me ei tohi ja ei saa uskuda, et dialoog, äh, dialoogi terroristidega õigustab asjaolu, et väga palju tsiviilisikuid on surma saanud, kuna see annab äh, vabanduse tulevikuks ükskõik millistele terroristidele kasutada surmajuhtumeid, tapmist, jõudu selleks, et äh, viia edasi mingit õigustatud eesmärki, ma arvan, et meil peab olema järjepidevam lähenemine, me peame suutma tegeleda ja hakkama saama äh, selliste riikidega, äh, kes suudavad mõjutada Iisraeli nii, et me saame tagada mm, vastava mõjutamise, et nii Iisraeli kui Palestiina elanikud saaksid äh, ohutust või turvaliselt elada ja seetõttu me peaksime uuesti vaatama läbi oma seisukoha, mis puudutab äh, välisriikidele antavat abi. aitäh ja roheliste nimel Daniel Cohn-Bendit, neli minutit. härra president, armsad kolleegid, olukord äh, on väga kahetsusväärne lootus rahule ja julgeolekule nii ühtedele kui teistele äh, kaob äh, kaasa äh, tolmus ja naiste, laste, meeste ja haavatutega. meil ei ole, meil on veel vähem lootust kui varem. kui keegi mõtleb, et see äh, sõda on loogiline, arvestades Iisraeli argumentatsiooni, et, et seda õigustavad e, Iisraeli vastu suunatud raketid, need ei ole mitte midagi aru saanud, sest õppetundide andmine on osa äh, mustast pedagoogikast, mis ei ole kunagi toiminud. me teame juba ammu, et äh, see, kes sõda alustab, peab teadma, kuidas teda lõpetada ja mis on selle äh, sõja eesmärk ja selle sõja eesmärk on äh, rohkem turvalisust Iisraelile ja me võime praegu kohe ära öelda, et Iisrael ei saavuta seda eesmärki. mida rohkem äh, tappa tsiviilisikuid, mida rohkem tappa palestiinlasi, seda vähem on äh, turvalisust selles piirkonnas. selles seisneb see tragöödia ja see, seepärast on see nii tra-, traagiline, mis selles piirkonnas praegu toimub. ja sellepärast me peame siin väga selgelt välja ütlema, äh, Martin Schulzil on õigus, tuleb kaitsta Iisraeli, Iisraeli enda eest, tuleb kaitsta Iisraeli katset eest leida lahendusi sõja ja armee kaudu. tuleb kaitsta palestiinlasi Hamas, Hamasi eest, tuleb kaitsta tsiviilisikuid, äh, Palestiina tsiviilisikuid Hamasi eest. selles seisneb meie ülesanne. see ei ole kerge, aga me peame seda ütlema väga selgelt, ma nõuan, ma palun äh, Äh, nõukogult, et äh, lõpetataks äh, upgrading lõpet-, niikaua, kuni olukord on selline nagu praegu. tegemist on halva lahendusega, see ei ole õige lahendus. ma palun kõigilt, et me oleksime selle poolt, et Hamasiga peetaks dialoogi, et me ei oleks nai- no,, nii naiivsed, et me arvaks, et et Hamasiga tuleb pidada dialoogi, kuna nad on äh, Hamasis, kuna nad on Gazas võimul, aga tegelikult on see Hamasile kasulik, mida rohkem inimesi sureb Gazas, seda äh, kasulikum see on Hamasile, seda tuleb Hamasile välja öelda. me keeldume sellest Hamasi äh, äh, enesetapu äh, taktikast, seda tuleb samuti öelda Hamasile. ja lõpetuseks tahaks ma öelda ühte asja. ainsad, kes saavad Hamasi probleemi lahendada, on palestiinlased. niikaua, kuni Iisrael ei lõpeta äh, okupatsiooni läänekaldal, niikaua ei ole ka positiivset äh, niikaua, kuni ei ole positiivset lahendust äh, läänekaldal, nii kaua, kaua on järjest rohkem palestiinlasi, kes lähevad Hamasi liikmeteks. vabastagem palestiinlased Iisraeli äh, okupatsioonist läänekaldal ja siis palestiinlased vabastavad ennast Hamasist, aitäh! aitäh! Äh, vasakpoolsete fraktsiooni nimel Luisa Mercantini. Ha perso la casa, tre figli. Need eh, ta soovin rääkida ühest mehest, kes on viiekümne aastane ja kaotas oma naise, oma lapsed ja ka oma kodu ja kes on viimaseid sündmusi jälginud eh, õudusega ning eh, kes mulle ütles ängistusega Hamas leiab kindlasti, et nemad on võitnud, Iisrael ütleb ka, et nemad on võitnud, kuid sureme ju hoopis meie, tsiviilisikud. lubage, ma ütlen veel midagi. kui te Gaza sektorisse lähete, siis te näete kõikjal laipu, sealhulgas naiste ja laste omi ning haiglad on täis haavatuid ja neid, kellel ei ole ka mingit lootust ravile ei sure ainult inimesed, surevad ka inimõigused sureb äh, unistus sellest, et inimõigused võiksid olla universaalsed ja just selles seisneb tõeline tragöödia. meie ei tee ju midagi, millest oleks kasu. proua Ferreira-Valdner, te teate, et ma austan teid väga. Te teate, et ma olen kursis sellega, kui palju tööd te teete, kui palju tööd teevad teie kolleegid, aga me peame aru saama ja täiesti selgelt aru saama, et see sõda, Iisraeli katse lahendada asju sõjalise jõuga ei aita mitte kedagi. Iisrael käitub moraalselt valesti. ei ole vahet, millised fundamentalistid äh, tsiviilisikuid tapavad. sõda peab lõppema mulle ütles üks äh, Norra arst, et meil on vaja relvarahu, sinna on saadetud arste, kuid arste on vaja palju rohkem ja on vaja ka relvarahu, selleks et arstid saaksid inimesi tõesti aidata. ÜRO peaks püüdma tagada, et see, mida me räägime, et see tõesti ka toimuks. diplomaatiast on vähe, me peame kasutama neid instrumente, mis on meile kättesaadavad ja Iisraeli vastu võime kasutada näiteks nagu ma rõõmuga kuulsin komisjoni esindaja käest, me võime kasutada vahendit, mille kohta komisjon ütles, et jutuks on juba hilja, on kõigepealt vaja kehtestada relvarahu. Te rääkisite rahvusvahelisest kaitsest, proua volinik. aga vale on keskenduda ainult sellele tsiviilisikute kannatused lõpevad siis, kui Iisrael lõpetab õhurünnakud. üldine äh, piirikontroll rahvas on midagi sellist, milles on juba väga ammu kokku leppinud ja praegu sellest hoolimata on nii, et palestiinlased ei saa ära minna, ükskõik mis neil viga on, kas nad on haavatud või nad on haiged, nad ei saa sealtkaudu lahkuda. ja just äh, sellepärast me peamegi neid sündmusi nii tihedalt jälgima ja me peame, me peame peatama õhurünnakud ja me peame avama humanitaarabi andmise koridorid. kui inimestel ei ole toitu ja kui neil ei ole võimalik ka mitte midagi toidu vastu vahetada, kui igasugune kauplemisvõimalus puudub, siis seab see väga suure surve nii neile kui ka äh, Hamasile. Hamas ehk siis äh, lõpetab Iisraeli vastase tegevuse. okupeeritud on ju läänepank, äh, läänekallas ja me peame neid inimesi aitama. aitäh, proua Morgantini, ma tahaks väljendada oma austust teie vastu, et teie koos teiste kolleegidega käisite äh, Gaza sektoris omal initsiatiivil. Bastian Belder, üks minut, palun. Dank u wel, meneer de voorzitter. Palestina is suur aitäh. Palestiina on islamistlik territoorium ning islamistlik liikumine Hamas on mm, käitunud valesti, seda toetab Iraani islamistlik vabariik. kui me vaatame seda situatsiooni, islamivabariik, kui me vaatame seda situatsiooni ideoloogilisest seisukohast, siis on kõik ju selge. moslemi totalitaar-, totalitaarse režiimi tagajärg on äh, verine konflikt, mis nüüd on Gaza sektoris puhkenud, mis puudutab Hamasi äh, seisukohti. seda, kuidas näeb Hamas asja, äh, siis nemad tõesti saavad sõjast kasu. ja kui Euroopa tahab tagada, et Iisraeli riik jääks püsima, siis on kahtlemata vaja vastu seista Hamasile. aga selle, see tuleb hästi läbi mõelda, sest relvarahu on tõepoolest lihtsalt üks vaheaeg, mille Hamas võtab, kui ta üldse nõustub relvarahuga. kui see kehtestatakse, siis see ei jää kehtima. Luka Rabanjali mitteühinenud liikmete nimel poolteist minutit. aitäh, president, head kolleegid! ma arvan, et äh, valdav enamus kojast nõustub üleskutsetega rahule ja nende muredega, mida väga paljud on väljendanud, ma arvan ka, et see, mida nõukogu ütles, sellega saab nõustuda. ja loomulikult eh, see, mis, sellega, mida komisjon ütles dialoogi soodustamise kohta. ja ma arvan, et meil on vaja omada just seda visiooni äh, rahvusvahelisest rahukoridorist. see peab olema midagi niisugust, mis ei ole ainult Gazas, vaid ka hõlmab kõiki äh, okupeeritud Palestiina territooriume. meile on antud siin teatud lootusi tegevuste suhtes ja need on äh, püha isa sõnadega äh, kooskõlas, mida me hiljuti kuulsime. me peame siin leidma kahe riigi lahenduse ning tagama, et rahvusvahelisest õigusest kinni peetakse. sõjaline lahendus, nii nagu härra Schultz ütles, lihtsalt ei toimi, see ei ole elujõuline sõda ei lahenda kunagi probleeme pühal maal ja Euroopa Liidul on teatud instrumente selleks, et tõesti toetada oma diplomaatilisi missioone. härra Schultzil on kindlasti äh, hea meel selle üle, et te mainisite teda äh, äh, koos püha isaga. Elmar Brokk, kaks minutit, palun. härra president, proua volinik, härra nõukogu eesistuja ma tahaksin kirjeldada äh, lähtepunkti. kuna Hamas on kahe riigi äh, lahenduse vastu, ta on Iisraeli olemasolu vastu ja on brutaalselt äh, võimule tulnud, tulistab tsiviilisikuid rakettidega ning kasutab tsiviilisikuid koole ja mošeesid ära kaitsekilbina. kuidas tuleks siis oma tsiviilisikuid kaitstes Iisrael Iisraelilt nõuda mõistlikku kasutamist, käitumist. seetõttu on rel-, arvude võrdlemine äh, ja sellega ebaproportsionaalsuse põhjendamine äh, mõttetu. iga äh, sõda ja iga surnu on liigne, see tundub mulle olevat mõistlikuks lähtepunktiks nii et seetõttu me ei peaks äh, siin äh, süüd äh, ühe poole kaela ajama, vaid peaksime üritama relvarahu kokkulepet sõlmida ja andma selleks oma panuse. ma arvan, et nõukogu eesistuja Schwarzenberg oma delegatsiooniga ja volinik Ferrero Valdner teiste riikide delegatsioonidega on teinud äh, siin rohkem kui teised, ma ei näinud seal ameeriklasi, ma nägin vaevalt äh, ÜRO esindajaid, ma ei näinud eriti kvarteti teisi liikmeid. ning tuleb öelda, et relvarahu äh, peab sisaldama kahte asja, Iisraeli pealetungi lõppu ning raketirünnakute lõppu, mis tulevad ähm, erinevatest äh, kohtadest ja sa-, raketid, mis tuleb, smugeldatakse Hamasi kätte. nii et seetõttu on vaja kaasata Araabia liigat ja Egiptust sellesse, et äh, suletaks viieteist kilomeetri pikkune äh, piirilõik Gaza ja Egiptuse vahel selleks, et sealt ei tuleks relvi enam sisse ning viimane märkus, see märkus kõlab, et tegemist on ainult esimese väikse sammuga, kui Iisrael tulevikus tahab suhelda mõõdukate palestiinlastega ning see tähendab kahe riigi lahendust siis tuleb hoolitseda selle eest, et mõõdukad palestiinlased ja president Abbas oleksid edukad, et äh, neil oleks võimalik näidata oma, äh, oma äh, kodanikele, et nad on edukad. see tähendab asunduspoliitika lõppu ja vaja on, et mõõdukad palestiinlased oleksid edukad. aitäh, härra Brock. Te kasutasite oma kõneaega natuke ebaproportsionaalselt ära. Pascalina Platona. suur aitäh. võttes arvesse seda äh, tragöödia suurust ei olegi võimalik äh, oma kahetsust kuidagi väljendada, kui armee tapab äh, tuhandeid tsiviilisikuid, sadu tsiviilisikuid, sealhulgas naisi ja lapsi, siis tegelikult on ta sama terroristlik kui need, kellega ta enda sõnutsi võitleb kui te teate, milline on Gaza, kui olete vaadanud kaarti, siis te teate, et mitte ükski sõjaline operatsioon ei saa olla niimoodi kujundatud, et sellega ei kaasneks äh, suur hulk tsiviilohvreid. võib-olla on Iisrael tõesti natuke turvalisem riik, kui ta oli vanasti, aga kas see on ikka tõsi, võttes arvesse seda vihkamist, mis seal valitseb? läbirääkimised Hamasiga ei ole õnnestunud, meie seetõttu nõuame relvarahu, mida nõuab ka ÜRO Julgeolekunõukogu. me nõuame, et mõlemad pooled relvarahust kinni peaksid ja me palume, et ka Euroopa teeks endast oleneva, et relvarahu jõustuks. aga ikkagi võib karta, et Palestiina omavalitsus lihtsalt nõrgeneb veelgi, Hamas ähm, aga jääb püsima ning et nõrgestatakse neid inimesi, kes on äh, pannud oma lootused läbirääkimistele Iisraeliga. me peame endalt ausalt ja avameelselt küsima, mida siis praeguseks on saavutatud. vastus on ju mitte midagi. ja seda vastust, see vastus tuleb ka välja öelda, kui me tahame sellest regioonist välja juurida vihkamise. Paskalina aitäh Pascalina Napoletanole selle eest, et te oma kõneaega täiesti ära ei kasutanud. Marielle de Sarnas, kaks minutit, palun härra president, me kõik kanname vastutust osaliselt selle eest, mis toimub praegu Lähis-Idas, meie Euroopa ja meie rahvusvahelise üldsusena. me oleme lasknud olukorral halveneda, me oleme lasknud toimuda sellele, et Iisraeli turvalisus on halvenenud ning me oleme lasknud toimuda äh, sellel, et äh, Iisraeli blokaad on äh, halvendanud olukorda Gazas. praegu on seitse, seitsmeteistkümnes äh, päev ähm, rohkem kui üheksasada inimest on surnud, kümned äh, tuhanded pagulased, kellel ei ole enam kodu, kes ei tea, kuhu minna, äh, humanitaarolukord on järjest hull, noh, hullem, seitsmesajal tuhandel Gaza elanikul pole enam elektrivarustust, kolm nädalat kestab see olukord Äh, milles nad üritavad ellu jääda. seal on liiga palju kannatust, liiga palju õnnetust, vaja on, et see õp-, lõpeks äh, kohe. meie vastutus, meie eurooplaste vastutus seisneb selles, et me ei oleks äh, Äh, me peame, et me avaldaks survet mõlemale poolele, et nad lõpuks äh, nõustuksid läbirääkimisi pidama. see on päevade kui, äh, pigem päev, tundide kui päevade küsimus, kui algab maapealne pealetung. vaja on tagada mm, julgeolek, vaja on tagada, et kaasaelanikud saaksid homme elada rahus, vaja on kont-, tro äh, trolli ja blokaadi lõpetamist. me teame kõik, et piisaks võib-olla sellest, et Euroopa, äh, USA ja Araabia riigid äh, räägiksid ühehäälselt ja minu viimane veendumus, enne kui ma lõpetan, tegemist ei ole täna sõja võitmisega, vaid sellega, et tagatakse rahu, aitäh. aitäh, Roberta Angelilli, üks minut. Molto apprezzabili davvero le parole. suur aitäh ma tervitan neid sõnu, mida kõneles proua Ferreira Valdner ja ka teie sõnu, president, kui te ühe, ühemõtteliselt ähm, mõistsite hukka Hamasi käitumise, sest Hamas ju lõpetas relvarahu. hoolimata asjaolust, et Iisraeli reaktsioon Hamasi käitumisele oli ebaproportsionaalne. kriis kestab ja tsiviilisikud, sealhulgas naised ja lapsed, vajavad äh, hädasti humanitaarabi. me peame endalt äh, küsima mitu omameelset küsimust. kui meie lapsed jõulupühi pidasid, kui paljud lapsed äh, pidid surema Gaza sektoris, kakssada või kolmsada, millised lapsed surid Iisraelis? kas me oleksime saanud teha rohkem, oleksime ja peaksimegi tegema? me peaksime kandma seda vastutust, mis meil on ei piisa sellest, et me siin räägime, äh, kuidas me suhtume Hamasi või ka Iisraeli, kelle vastutus kust algas, äh, kus see lõpeb, kes on rohkem süüdi. lisaks sellele jutule ei ole Euroopa ju piisavalt tegutsenud. me ei ole teinud piisavalt. me oleme näidanud oma nõrkust, me oleme näidanud oma võimetust leida mm, läbivat strateegiat, mille abil tõesti saavutatakse rahu. tänase seisuga on meil vaja nõuda, et kehtestatakse relvarahu, kuid sellest ei piisa. on vaja kehtestada ka tingimused ja need tingimused peavad olema karmid, need tingimused peavad kuuluma rahuprotsessi juurde. ka mina tuletan meelde paavsti sõnu. ta ütles, et meil on vaja teatud kindlat käitumist selleks, et taastada usk sellesse, et võimalik on rahu ja võimalik on lootus siin räägiti vihkamisest, vägivallast ja usalduse puudumisest, kõik need on vaesuse tundemärgiks, aitäh. Te kasutasite oma kõneaega liiga palju, Sten Flotre, Gazas me oleme näinud sõda öö, Ähm, surma inimesi, kes peavad, kellel on õigus elada, keda on vaja kaitsta, vaja on absoluutselt, hädavajalik on kaitsta tsiviilisikuid, mitte miski ei saa vabandada seda, kui me ei kasuta ära kõiki vahendeid selleks, et kaitsta tsiviilisikuid. ning ma palun teid, äh, nõukogu eesistuja, kas äh, te olete kõike teinud selleks, et äh, saavutada Iisraeli ametkondadelt täielik, kohest selle ebaproportsionaalse pealetungi lõpetamist? kindlasti mitte kui ähm, suursaatkondades äh, liikusid kuuldused äh, tulevasest pealetungist, kas siis kasutati ära kõiki võimalusi? Äh, kui vabaühendused paluvad julgeolekult nõukogult pöörduda ähm, rahvusvahelise kriminaalkohtu poole, sellepärast et sõjakuritegude tõttu siis ei toimu midagi. mul on kõrini sellest, et me ei saa tehtud asju paremini tegemist on teie humanitaarse poliitika ähm, ummi-, tupikuga kuhu me peame minema rahvusvahelise õiguse rikkumisega selleks, et äh, ka, äh, rakendada inimõiguste klauslit, kui meil praegu ei, ei ole võimalust küsida, et kuidas seda effi-, tõhusalt rakendada, siis ma tõesti ei tea, milline olukord äh, õigustaks meie, seda, et me lõpuks tegutsema hakkame kui äh, me jätkame äh, Iisraeliga suhetes äh, senist käitumist, siis me maksa, matame tuhat surnut Gazas, me matame sellega koos ka Euroopa projekti. ma palun, et te peaks kinni kõneajast, härra Triantafylidis. From the Gaza strip after seeing kui olete käinud Gaza sektoris ja näinud seda, kuidas mõrvatakse tsiviilisikuid, mina olen seal käinud, siis tunnete vajadust väljendada solidaarsust palestiinlastega, nagu tunnen mina. seitseteist päeva on nad pidanud kannatama Iisraeli vägivalla käes, Iisraeli sõjamasinate käes, mis rikuvad rahvusvahelist õigust ka mina nõuan rahuprotsessi jätkamist ja seda, et Iisrael lõpetaks sõjategevuse pärast äh, Iisraeli ründe algust, pärast mida äh, sai Gaza sektoris alguse veresaun, pärast seda, kui seal ehitati sein, tekitati isoleeritud tsoon, ähm, pärast seda on okupeerit-, okupeerivad väed veel äh, alustanud ka otsest sõjategevust. tegemist on, on sündmustega, mis on reaktsiooniks äh, raketirünnakute, raketirünnakutele Lõuna-Iisraeli vastu, kuid tegelikult on see ju ainult ettekääne. Iisraeli valimised on siin selgituseks. ÜRO Julgeolekunõukogu on vastu võtnud resolutsiooni. Iisrael on riik, mitte organisatsioon ta on ÜRO äh, liikmesriik ja tal on kohustus alluda rahvusvahelisele õigusele. ta peab täitma rahvusvahelise üldsuse nõudmisi ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone. ta peab austama rahvusvahelist äh, õigust ning mingit äh, karistamatut käitumist ei tohiks kauem sallida. rahvusvaheline üldsus peab arve, peab läbi viima üür-, uurimuse rahvusvaheline üldsus nõuab ka relvarahu, seda, et väed välja viidaks, seda, et Palestiinale äh, et Gaza sektoris antaks palestiinlastele humanitaarabi. laske inimestel teha oma tööd. ÜRO on küll samme astunud, kuid ainult humanitaarabi andmise seisukohast. Nad peavad äh, samme astuma ka poliitilises mõttes, kasutama assotsiatsioonilepingut ja lõpetama igasuguse suhete parandamise Iisraeliga relvaekspordi Iisraelile. seda konflikti saab lahendada ainult poliitiliselt. me peaksime nõudma, et Iisrael täidaks rahvusvahelist õigust et nad lõpetaksid neljakümne, nelikümmend kaks aastat kestnud Palestiina okupatsiooni, et nad aitaksid üles ehitada rahumeelset tulevikku nii Iisraeli kui Palestiina laste jaoks. kuid selleks, et see tulevik oleks võimalik, selleks, et me võiksime päästa tulevased põlvkonnad, tuleb lõpetada sõda kohe praegu. aitäh, Patrick Luik, üks minut. härra president, juba on tuhandeid aastaid möödunud sellest, kui David ja Koljat äh, võitlesid ja vaatasid, et äh, kas tegemist on tõotatud äh, maaga. meie tsivilisatsioon põhineb kolmel sambal, aga praegu on vaja tagada Iisraeli riigi tunnustamine ja turvalisus ja selleks on vaja et oleks tõeliselt suveräänne Palestiina riik ja isegi multikultuursusel on oma piirid, seal, kus on kaks rahvast, on vaja ka kahte riiki. Euroopa Liit peab keskenduma ühele eesmärgile, et oleks olemas Palestiina õigusriik, kus reeglid kaitseksid nõrgemaid. seal on ekstremistid tugevad ja väiksed ja nõrgad on ohvrid asugem tööle. Jim Allister, eine minute. Jim Allister, üks minut. härra president, terrorismi mõistan ma loomulikult hukka. terrorismi propagandat ma tõrjun, võib-olla Põhja-Iirimaalt pärinud olnuna olen ma tundlikum ja kui ma siin kuulen sellest, kuidas on vaja vastusamme selle koht-, eest, et äh, rakette on tulistatud süütute kodanike puhta, pihta Iisraelis, siis äh, selles osas tahan ma öelda, et terroristlikud organisatsioonid sarnaselt nendele, kes tegutsesid Põhja-Iirimaal, äh, teavad täpselt, mida nad teevad ja Hamas ei suuda leppida sellega, et Iisrael eksisteerib ja seetõttu ta käivitabki neid äh, püsivaid terroristlikke rünnakuid äh, Iisraeli territooriumile ja kui lõpuks vastu rünnatakse, siis nad ütlevad, et neid, nemad on ohvrid. tegelikult on nemad äh, just need kurjategijad ja vastus on nende endi kätes, nad peavad lõpetama Iisraeli tulistamise. Kratsat Sakalopulu, kaks minutit. aitäh ma arvan, et ähm, kõik on nõus, et olukord Gazas on loomulikult traagiline, humanitaarolukord vajab kohest tähelepanu ja loomulikult ma tänan komisjoni nendepoolse pingutus, nendepoolsete pingutuste eest ning eesistujat tema pingutuste eest koordineerida seda, mida tehakse rahvusvahelisel tasandil, see on väga tundlik ja keeruline roll meil peab olema kohene relvarahu mõlemalt poolt. me peame tagama, et humanitaarabi jõuab kohale, et seal lubataks piire ületada ning et ähm, kogu Gazas saaks see jõuda abivajajateni samuti on oluline, et mõlemad pooled peaksid kinni relvarahust, mis tuleb koheselt rakendada. me kuulsime eesistujat, kuulsime komisjoni, kuulsime seda, et me peaksime toetama pideva rahu eesmärke, seda, et tuleb luua kaks riiki, sealhulgas elujõuline Palestiina riik, mis respekteeriks ja nõustuks Iisraeli olemasoluga, see ei ole midagi uut. ja me leiame ennast sellises nõiaringis, mis on koosnev peamiselt äh, vägivallast ja see vägivald ei puuduta ainult äh, Iisraeli ja palestiinlasi, vaid kõiki piirkonna riike ning äh, rahu, ohustab rahu kogu piirkonnas. me peaksime kindlasti olema julgemad ning astuma konstruktiivsemaid samme, kuni me, kui me seni oleme astunud. meil peab olema siiras dialoog, milles tõesti otsitakse lahendusi ja kus mõlemad pooled on valmis ka ennast kritiseerima ja me peame olema valmis lahendama ka neid vigu, mis on tehtud minevikus ning äh, tõstma usaldust kahe ohupo-, osapoole vahel. ning samuti panema Palestiina ja Iisraeli mõistma, kuivõrd olulised on inimelud ja inimõigused. Hannes Vabada, kaks minutit. aitäh. Äh, härra Topolanek enne tegi äh, lüstakaid märkusi ja mina pean ütlema, et mina Austria saadikuna olen nõus, olen õnnelik selle üle, et äh, volinik on pärit Austriast kui ma koos Martin Schulziga käisin delegatsiooniga Iisraelis, vahetult enne ühepoolset äh, välja, vägede väljatoomist Gazas arvas tollane peaminister, et see läheb kõik hästi. teised, nagu välisminister Joosep Belin ütlesid, et äh, selle tulemuseks on kaos ja nii see ka läks. ühepoolne väljatoomine, vägede väljatoomine Gazast äh, ilma läbirääkimistega, sellel ei ole mingit mõtet. no ja meie ei teeks ei teinud ka hästi, kui me ei hakanud Hamasi ähm, mõõdukatele esindajatega läbirääkimisi pidama. me oleme aidanud kaasa sellele, et olukord selliseks muutus. me teame, et mõned tahtsid nendega läbirääkimisi pidada, aga ei tohtinud seda teha, see oli viga mulle ei meeldi Hamas ühelt poolt sellepärast, et ta on äh, terroristlik organisatsioon, teiselt poolt sellepärast, et ta, ta esindab fundamentalistlikke mm, seisukohti, aga tegemist ei ole sümpaatia või ebasümpaatiaga, vaid lahenduste leidmisega. meil on vaja tagasi pöörduda dialoogi ja kõneluste juurde, nagu mõned kolleegid seda juba tol ajal tegid ning peab olema võimalus et Gaza äh, inimesed saaksid äh, ähm, mõistlikult elada. miks nad valivad Hamasi? sellepärast, et nad näevad Hamasis äh, viimast ja ainsat võimalust üldse ellu jääda ja me peame seda muutma, me peame pakkuma neile inimestele majanduslikku Mm, majanduslikke võimalusi, me peame lõpetama boikoti ja viimane märkus, armas kolleeg Elmar Brokk ütles, et proportsionaalsuse põhimõte ei kehti, see kehtib siiski, see kehtib eraelus, see kehtib rahvusvahelises õiguses ja kes seda rikub, rikub ka rahvusvahelist õigust ja seda me siin kojas tõesti ei saa aktsepteerida, aitäh. aitäh, Chris Davis, kaks minutit. ma olin kolm päeva tagasi kaasas ja kas ma pole siis varem näinud pilte viieaastasest juudi lapsest, kes on äh, natsisõduri pildi ees, need on meie äh, südant äh, puudutanud kindlasti, seda küsiti minult seal kohapeal, aga see ei selgita seda, miks inimesed või rahvas, kes on kahekümnendal sajandil nii palju kannatanud, peaksid nüüd, sajand hiljem, tekitama kannatusi teistele, sest eh, seal on näha relvi tänavatel ja hävituslennukeid eh, taevas eh, isegi relvarahu ajal seal on kolmsada last, kes on hukkunud ja paljud on kaotanud jäsemeid siin ei ole tegu tsiviliseeritud riigiga, vaid kurjusega. jah, Hamasi raketid peavad peatuma, nii ütlesin ma ka Hamasi esindajatele koha peal, kuid me ei tahaks võltspühalikku kõnelust ka Iisraeli poliitikutelt, sest vastastikku võiksid nad kõik üksteist nimetada terroristideks. meil on teatud vastutus ka Iisraeli tegude eest, sest ma ei mäleta, et me minevikus kunagi oleksime tõesti oma kriitikat äh, selle kohta, kuidas Iisrael palestiinlasi kohtleb, kuidas kuidagi ka tegudega toetanud, me oleme alati andnud rohelise tule Iisraelile minna edasi nii, nagu nad soovivad. ja me oleme seda korrutanud, seda viga nii-öelda mitmekordseks, korrates ajaloolisi vigu. ja nüüd, kus me räägime Iisraeliga läbi tihendatud koostöölepingut, ei kavatse me neid karistada, vaid pigem äh, premeerida. Need, kes tahavad rahu, kes tahavad õigust mõlemalt poolelt, peavad mõistma, et me peaksime uuesti järele mõtlema. aitäh, härra Onek Nohtin, üks minut härra president, sõda, mis Gazas toimub, on täiesti skandaalne ja kohutav. kõik teavad, et sõjaline lahendus ei too kindlasti rahu Lähis-Idasse, poliitiline lahendus on ainus viis tagada rahu ja lepitus selles piirkonnas ning lõpetada tuleb kohe see vägivald tuleb luua kestev Palestiina sõltumatu riik, millel on ka jätkusuutlik äh, majandus ja poliitiline kava peab olema kaks riiki, mis üksteist austavad. Iisrael loomulikult omab õigust ennast kaitsta, kuid nende rünnakutega on ta läinud liiga kaugele, need rünnakud on ebamoraalsed ja rahvusvaheline kogukond ei tohi nendega nõustuda ning äh, Lähis-Ida rahuprotsess tuleb koheselt taas käivitada. ma loodan, et äh, värskelt valitud USA president Obama töötab selle suunas ja ma saadan talle täit edu selles ettevõtmises ning ka ülejäänud ülesannetes. aitäh, David Hammerstein, poolteist minutit. aitäh, president. ka mina olin Gazas paar päeva tagasi ja see oli äh, suhteliselt kohutav kogemus, me käisime ka Egiptuses ja meile tundus, et äh, teatud ajastu hakkab lõppema, president Bushi ajastu ja see eriti äh, verine ajastu, mis kaasnes tema režiimiga. ja nüüd me pöörame pilgu uue poliitika poole seda ka Lähis-Idas ja Euroopa Liit peaks juhtima seda protsessi. ta peaks eh, loomulikult kaasama Barack Obama, aga tema räägib Iraaniga ja meie peame kõnelema Hamasiga ja kõigi osapooltega Lähis-Idas. Lähis-Ida jaoks tuleb luua uus poliitika ja see põhineb koostöö põhimõtetel meie koostööpoliitika peab järgima rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelisi väärtusi vähemalt mingil määral. kui te lähete Gazasse ja lapsed kisuvad teid varrukast ja vaatavad teile silma, siis midagi muud ei tulegi pähe. ja see tähendab seda, et me peame astuma konkreetseid samme koha peal selleks, et anda lootust mõõdukatele, kõige rohkem hukkamõistu väärivam asjal on see, et Abbasi ja Mubaraki ja teisi süüdistatakse selles, et nad on eh, reeturid ja süüdistatakse just eh, araabia šeikide poolt. meie nägime kohapeal ainult Halid Meshali plakateid ja see on tegelikult see kahju, mis kaasneb eh, rünnakutega Gazale ja see loomulikult ei aita kaasa rahule, see ei too kaasa rahuprotsessi tugevnemist ja tegelikult äh, toob see kaasa hirmu ka Euroopasse. Miguel Portes, üks minut. suur tänu, härra president. tuhat on see number täna, mille on ületanud surmajuhtumite arv. kui palju elusid peab veel kaotama selleks, et Livni ja Barak saaksid võita veebruari valimised? me kutsume üles relvarahule ja tsiviilisikute tapmise lõpetamisele, aga me peame kandma ka oma vastutust. nõukogu on otsustanud tihendada sidemeid Iisraeliga ja see on ju, oli ju, see otsus oli teatud nii nagu eelabi Iisraelile. Hamas võitis Palestiina valimised ja seda peame me austama. me ei saa lihtsalt lubada tugevamal poolel oma tahet teisele peale suruda. me näeme, mis toimub meie oma linnade tänavatel, meil on vaja vaherahu, aga me teame, et äh, rahu sõltub okupatsiooni lõpetamiseks. Kävešinat üks minut. see, mis toimub äh, Gazas, murrab südame, kuid ähm, seda hävitustööd viib läbi nii-öelda lääneriik ja see on täiesti mõistmatu loomulikult on Iisraeli kodanikel õigus ilma raketirünnakute hirmuta elada, kuid see, mis toimub, ei ole mingi õigusemõistmine, vaid see on lihtsalt lihunikutöö. ja mis on kõige kohutavam, on see, et see, seda viib et, läbi üks meie eelistatud äh, kaubanduspartnereid äh, sest äh, kaks tuhat seitse oli meie kaubavahetuse käive kakskümmend viis miljardit eurot ja arvestades kogu seda summat, äh, vastutame me täieliku, vastu-, täielikul määral selle eest, et see raha aitab kaasa tsiviilisikute surmale. ja kui me midagi as-, vastu äh,, mingeid samme ei astu, siis jääb see veri ka meie kätele. me peaksime koheselt äh, paika panema kaubandussanktsioonid äh, Iisraeli vastu ja säilitama need seni, kuni vahe, relvarahus säilitatakse, vastasel juhul oleme me selles lihunikutöös kaasosalised, aitäh. Tokia Zaifi. Tokia Zaifi, kaks minutit. aitäh, härra president. veel üks kord räägivad relvad äh, Lähis-Idas. veel üks, veel kord on äh, põhilisteks ohvriteks naised ja lapsed, kes tuhandete kaupa on saanud vigastada ja sadade kaupa surma veel kord kordub ajalugu kogu oma õuduses Euroopa laevapakul. ent äh, hoolimata nendest algatustest me peame ähm, tõdema, et Euroopa ei ole äh, olnud e-, e-, edukas äh, selle konflikti osas, hoolimata sellest, et see toimub tema mõjupiirkonnas ja äh, avaliku arvamuse küsitlustes inimesed ei ole rahul sellise võimetusega. me peame, proua volinik, küsima, et ähm, võtma rolli, juhtrolli. Vahemere äh, Liit peab mängima äh, selles suurt rolli. Euroopa Parlament peab äh, toetama Prantsuse e-, Prantsusmaa ja Egiptuse plaani äh, vaherahu kehtestamiseks ja äh, piiride kindlustamiseks äh, Gaza ja Iisraeli vahel ning eelkõige Gaza blokaadi lõpetamiseks. me peame nõudma ka ÜRO resolutsiooni kohest elluviimist. me peame vii-, minema kaugemale me peame tegema ettepaneku, et sinna viiendaks äh, Euro Vahemere ähm, relva äh, äh, jõud. me, ma tahaks samuti teie tähelepanu pöörata enneolematule olukorrale. Äh, olukorraga Lähis-Idas jõuame me järk-järgult kõrge riskitsooni, äh, äh, tsivilisatsioonide vahelise konflikti tsooni. seal on äh, äh moslemi äh, avalik arvamus on palju laiem kui Araabia riikide avalik rai, arvamus. Euroopal on ajalooline vastutus äh, Mm, edendada äh, tsivilisatsioonide vahelist dialoogi. Äh, Veronique de Kaiser, kaks minutit. härra president. siin on öeldud väga palju, et me peame ära kasutama kõik, kõiki võimalusi rahu saavutamiseks ja Hamasiga ähm, läbirääkimisi pidada, sest nad võitsid valimised. ma ei taha sellest äh, teemast rohkem rääkida. ma olen äh, murtud äh, kurbusest ja vihast ja ma ei taha, et emotsioonid praegu siin võimust võtaks, nähes kogu seda veresauna Äh, nähes seda, mis seal toimunud on, nähes seda viha ja antisemitismi lainet, mis äh, meie äh, tänavatel hakkab toimuma. mul ei ole enam sõnu. Euroopa peab tagasi pöörduma oma põhiväärtuste juurde. minu jaoks on see ilmselge, aga vahel on hea neid ikkagi meenutada esiteks palestiinlase elu on sama palju väärt kui iisraellase elu mitte aga ainult tema elu, vaid ka tema tulevik ja vabadus on sama palju väärt. teiseks, rahvusvaheline õigus on midagi, millest tuleb kinni pidada. rahvusvaheline õigus tähendab loomulikult kohest vaherahu, aga ka kõiki ÜRO resolutsioone, Genfi konventsioone äh, see äh, äh, piirkond on muutunud äh, õiguste vabaks piirkonnaks, kus kõik tundub olevat lubatud, kus üks rahvas on võetud pantvangi. kolmandaks tuleb kõiki nende kuritegude eest mõista ka kohut, ükskõik kelle poolt need toime on pandud ja kus mitte kuna kuskil ei saa olla turvalisust ilma rahuta ega saa olla rahu ilma õiguseta ja traditsiooniline õigus äh, on olemas, see on äh, selleks mõeldud. kui seda ei ole, siis äh, jätkab, jätkub see vihalaine ja viimastel nädalatel me oleme näinud seda ja see on väga ohtlik. Euroopa peab tegelema oma partnerluslepingutega ja kasutama ka inimõiguste klauslit Iisrael ei ole erand. on tegemist ka riikide äh, vastutusega. me äh, pühapäeval lahkusime Gazast ja jätsime maha äh, rahva, kes on võetud pantvangi me lahkusime Gazast ainult sellepärast, äh, saime lahkuda sealt ainult sellepärast, et me oleme eurooplased. Nemad, palestiinlased saavad rahvast välja ainult äh, jalad ees, kas nad, seetõttu, et nad on kas surnud või haavatud. Euroopa ei, äh, ei ole Euroopa, kui me unustame oma põhiväärtused. aitäh, Frederik Riis, kaks minutit, palun pidage kinni kõneajast aitäh, härra president, proua volinik. ma sooviksin äh, korrata seda, mida ütles ta äh,, härra Cohn-Bendit. Äh, see äh, sõda on tragöödia. Äh, need, see su, äh, suremine, mis toimub kolm nädalat juba meie teleekraanidel, on täiesti väljakannatamatu. kõik see käib kõigi äh, konfliktide kohta, Kongo, äh, Zimbabwe, varem Tšetšeenia kohta, äh, kõik need konfliktid toimusid täiesti kõrvulukustavas meediavaikuses. ja ma tahaksin väljendada oma nördimust, et mõningad kolleegid on selle ees silmad sulgenud. proua Morgantini ütles, et surnute üle ei peeta arvestust, et eh, üks surm, iga surm on üleliigne. tihti meie arutelud puudutavad erinevate poolte vastutuse küsimust ja mulle tundub, et see on eh, tavaliselt selline steriilne arutelu, me pea, praegu me küsime, et kas eh, tegemist on olnud ebaproportsionaalse eh, vastusega Iisraeli poolt. vaja oleks eh, kohest vaherahu ja humanitaarabi kohaletoimetamist kaasasse, lõpetada relvade salakaubavedu tunnelite kaudu, meil on olemas siin põhilised jooned. me, ma vaatan siin härra Schultzi poole, kes küll praegu kohal enam ei ole. küsimuseks on, et kas me, ei ole mitte see, kas me räägime Hamasiga, vaid, vaid kuidas ja millistel tingimustel. enamus minu kolleegidest on rääginud, rääkinud viiskümmend minutit kauem, palun lubage mul lõpetada mm.. Äh, mulla, kes äh, harta kuulutas äh, tühiseks, on läinud palestiinlaste mällu, aga me kõik äh, sealse piirkonna riigid peavad olema par-, kestva rahulepingu partneriteks kui üks annab eeskuju äh, ületades kõneaega, ei peaks teised seda järgima. proua Uka, üheteistkümnendal jaanuaril külastasime rahvat, mis on täiesti suletud linn see tähendab, et tsiviilelanikul ei ole mingit võimalust põgeneda Iisraeli armee pommide eest. kui ei ole näinud oma silmaga seda, siis ei ole võimalik ette kujutada seda, kuidas kannatavad inimesed kaasas ja kui tungiv on kiire ja tä-, lõplik konflikti lahendus. me kõik, meid kõiki puudutas väga Palestiina elanikkonna kannatus ja see, kui suured on seal purustused Iisraeli pommirünnakud tuleb otsekohe lõpetada ja Hamas peab samuti lõpetama Iisraeli äh, ründamise rakettidega, samuti tuleb lõpetada äh, relvakauba, mm, salavakaubavedu äh, Egiptusest Gazasse. tuleb tagada humanitaarabi jõudmine Gazasse tsiviilelanikkonnale me oleme näinud ka seda, et arstid olid valmis äh, Gazasse reisima ja seal inimesi abistama, aga kuna piirid olid suletud, polnud see võimalik. Äh, seetõttu tuleb äh, avada piirid selleks, et inimesi oleks võimalik abistada, aitäh. aitäh, Vladimir Selesni, üks minut. Vážený pane předsedo, komu se nese vře srdce, když... Suur aitäh! me kõik võtame tõsiselt naiste ja laste tapmist, aga ei maksa olla silmakirjalik. milline Euroopa riik on nii piiratud nagu Iisrael, milline riik oleks nõus sellega, et teda tulistatakse rakettidega? Gaza elanikud ei ole ainult ohvrid, nad on ise valinud Hamasi demokraatlikul moel Haifa ja Tel Avivi vabastamine on nende motoks, kui keegi tahab valida kurjategija, siis ta peab jagama ka selle kurjategija saatust, eriti kui see kurjategija on argpüks, kes tulistab ähm, naaberriiki ning teeb endale kaitsekilbi mošeedest ja koolidest. ma mäletan üht pommitamist, mille käigus tapeti samuti kümneid tuhandeid elanikke, keegi ei äh, näidanud näpuga, keegi ei kritiseerinud, sest äh, need inimesed olid ise valinud oma saatuse, nad ise valisid inimesed, kes tekitasid sõja, täpselt samamoodi on nendega, kes valisid Hamasi. ma tean, et äh, Gaza saab päris suurt abi Euroopa Liidult aga nemad seal kaevavad lihtsalt rohkem tunneleid ja smugeldavad relvi, see on ebaproportsionaalne. härra Tolman. härra Hökmark, äh, härra president, äh, tänast äh, arutelu kujunduvad kaks aspekti, esmalt see, et enamus parlamendist nõuab peatset relvarahu ja teiseks see, et äh, on suur toetus sellele, et kõik pooled äh, tunnistaksid Iisraeli olemasoluõigust. see on Euroopa Liidu jaoks oluline ja see on ka oluline selle tragöödia kontekstis, mida me näeme kaasas. iga elu, mis kustub, on tragöödia, ükskõik kus. ja ärge laske mul neil uskuda, et see tragöödia on väiksem, kuna need, kuna, kuna õnnestub täita äh, tsiviil, äh, tappa tsiviilelanikke. tegemist on tragöödiaga, kuna see takistab äh, Palestiina riigi loomist ja mm, rahumeelse riigi loomist. tegemist on tragöödiaga ka rahvusvahelise üldsuse jaoks, kuna äh, see oli võimalik äh, võidurelvastumise tõttu, relvakauba, salakaubanduse tõttu ja pikaajalise, pikaajaliste raketirünnakute tõttu. meie jaoks on oluline näha, et tegemist ei ole tragöödiaga, mis on tekkinud konfliktist palestiinlaste ja iisraellaste vahel ning ma olen tõesti väga selle vastu, et äh, mingit rahvast demoniseeritaks, nagu Chris Davis ütles, äh, et kui ma kuulen, et äh, ühte rahvast süüdistatakse, siis ma, mulle tundub, et ma tunnen midagi, mis, mida ma ei peaks siin kojas kuulma, tegemist on kon konfliktiga äh, ekstremistide ja mõõdukalt meelestatute vahel. me peame ka selgelt äh, välja ütlema, mis seda viha ähm, tekitab ja me peame viha õhutajatele ütlema, et ei saavuta mitte midagi. seda peab ütlema Euroopa, siis on mõõdukatel jõududel ka parem alus rahu loomiseks, aitäh. aitäh. Marek Sivitš, poolteist minutit, palun. ma tahaksin pöörduda nende poole, kes ise on demagoogitsenud ja olnud silmakirjalikud. tegemist ei ole lihtsalt tavalise sõjaga. see on asümmeetriline konflikt. kolm aastat on Hamas äh, ise tehtud äh, rakette tulistanud Iisraeli ja kedagi ei ole selles süüdistatud, kedagi ei ole kritiseeritud. nüüd me mõistame hukka Iisraeli, seda on muidugi lihtne teha, sest Iisrael kuulub ÜRO-sse. Äh, seal on valitsus, keda võib kritiseerida, aga teisel pool on terroristlik rühmitus, kellest ei olegi suurt midagi teada. ehkki just nemad äh, nii-öelda vastutavad nende süütute elude eest, kelle varju nad nüüd poevad, see on üks asümmeetria element ja teine on see, et me loeme siin kokku äh, palestiinlastest ohvreid. aga tuhanded hirmunud iisraellased, neid me ei loe. ei saa ühte surma kompenseerida teisega kuid äh, tegelikult ju valitseb tõenäoline sümmeetria nii tegudes kui sõnades. väga raske on tõhusalt tegutseda, kui äh, puudub rahvusvaheline kohalolek, ilma selleta ei lahendata seda konflikti mitte kunagi. ning äh, pöördun ka nende poole, kes räägivad, et Iisraeli käitumine on ebaproportsionaalne, mida te siis tahaksite? kas terroristid peaksid ise samuti seitse tuhat äh, raketti välja tulistama, kas siis oleks olemas proportsionaalsus? see on konflikt, äh, mille puhul ei peeta kinni rahvusvahelisest õigusest, meie peame sellele juhtima tähelepanu, muidu me lihtsalt äh, jäämegi ühel kohal tammuma ja ei tee midagi realistlikku kui te vaatate kamina ees istudes Gaza äh, õudusi, siis tegelikult ei ole positsioonis, kus te saaksite kedagi kritiseerida. ma palun, et me peaksime kinni kõneajast, ma ei ole veel kellelgi mikrofoni ära võtnud, aga välisminister Schwarzenberg annab meile rohkem äh, aega, kui tal tegelikult on, tal on aega maksimaalselt kakskümmend minutit peale viit äh, ja palun pidage kinni kõneajast, kindral Morion näitab head eeskuju. Gazas oleks ainult ÜRO mandaadiga võimalik mm, panna tegutsema rahuvahendajaid. E-, esimest ehm, ma ei tea, millal oleks äh, võimalik äh, rahuvalvejõude sinna viia. ma arvan, et siis, kui äh, kui äh, kaks poolt on omavahel kokku leppinud, ma lood-, me kõik loodame, et see toimub võimalikult kiiresti. see missioon eeldab täielikku erapooletust. ma usun, et Euroopa Liit oleks kõige parem selleks, et tegutseda ja, ja miks ka mitte Vahemere Liidu raames. Äh, sest äh, ameeriklasi peetakse, äh, Iisraeli toetatakse ja araablasi palestiinlaste toetajaks. et me tõesti peaksime valmistuma selliseks asjade käiguks. aitäh ka kõneajast kinnipidamise eest. Siviks Aleksei, kaks minutit. lugupeetud kolleegid, pikaajaline konflikt ja okupatsioon lõpeb ikka vihkamise ja kibestumisega võimude vastu. ja lõpuks tekib alati midagi sellist nagu Hamas. tegemist on tõsise asjaga, kuid me ei saa äh, mõista Iisraeli ega Hamasi äh, tegevust. Iisrael kasutab lapsi kilbina Hamas kasutab äh, Palestiina lapsi äh, kilbina ja see on äh, lubamatu. kuuekümne aastasest ajaloost ei ole suurt midagi õpitud. aga samas ei saa kahe riigi lahendust luua ka nii-öelda skalpellimeetodil selge see, et naabrid ei saa omavahel lihtsalt läbi ja tulistavad üksteise pihta rakette, kuid praegu on tekkinud olukord, kus rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, peab appi tulema. kas Iisrael suudab seda aktsepteerida või kas on veel mingeid lahendusi? kas me saame siis jääda ootama, et Hamas sureb oma loomulikku surma või me lihtsalt pommitame ta maatasa, nagu Iisrael praegu püüab, see on ju naiivne kui lääneriigid ei oleks neljakümne kaheksandal aastal püüdnud kahte riiki tekitada, siis ei oleks me praegu selles olukorras. see vastutus, mis meil on, ei kao ja me peame välja töötama sobiva strateegia. aitäh, eriti kõneajast kinnipidamise eest. Beatrice Patrii, poolteist minutit, palun. ei, teda ei ole kohal, siis saab sõna Jelko Katsin üheks minutiks izraelska država ja izraelski vo- Iisrael on oma armeel äh, käskinud Gazas äh, Hamas äh, hävitada ja see käib niimoodi, et Gazas hävit-, täptakse palestiinlased, pooled surnutest on naised ja lapsed Eh, sõjalise jõu ulatus on tohutu ja ebaproportsionaalne. kuidas saavutada relvarahu, kui mõlemad pooled üks, teineteist vastastikku ei tunnusta? Eh, hävitamise objektist tuleb teha subjekt partner relvarahu jaoks ja äh, vastutav isik relvarahu äh, saavutamiseks. Iisrael peab Hamasiga dialoogi alustama ja vastupidi, Hamas peab Iisraeli tunnustama. teist äh, teed ei ole, igasugune lahendus on parem kui see verine sõda. Iisraeli valitsusjuht Ehud Olmert üritab oma imidžit parandada sellega, et ta ei luba relvarahu. aitäh Anna Hybaskova, kaks minutit. härra president, volinik, tahaksin äh, avaldada teile tunnustust äh, nende tulemuste eest, mis te oma ühistes äh, läbirääkimistes saavutasite Iisraelis. ma teame, me teame, et teie missioon tõi Iisraeli humanitaarkoridori osas läbirääkimiste laua äärde ja samuti äh, Äh, relvarahu osas, see on võib-olla esimene kord, kui Iisrael võtab äh, Euroopat äh, tõsiselt ja loomulikult Tšehhi eesistuja on väga oluline Euroopa Liidu esindaja siinkohal. Euroopa Parlament lõpp, leppis eile kokku resolutsioonis, mis on erakordne isegi niisuguses pingelises olukorras, see on tasakaalustatud resolutsioon ja sellega saavad nõustuda kõik fraktsioonid, ma arvan, et me suutsime äh, mitte tekitada võrdusmärki või vältida võrdusmärki eh, riigi ja terroristliku organisatsiooni vahel, me nõudsime terro-, Iisraeli riigi tunnustamist ning eh, relvarahu, Hamasi raketirünnakute lõpetamist ning eh, kestvat relvarahu. aga mida me ei lülitanud sellesse resolutsiooni, oleks mingisugune lisandväärtus, sest äh, Livni ja Olmert eh, omavad erinevaid seisukohti selles suhtes, eh, millistel tingimustel nad lõpetavad rünnakud ja ma arvan, et võti on tegelikult Egiptuses, sest Egiptus peab lõpetama selle relvade salakaubaveo läbi tunnelite oma piirilt. mida peaks nõukogu tegema, milline on eh, teie strateegia selleks, et viia kohale strateegiline tehniline seiremissioon, mis jälgiks ka rahva piiriületuspunkti avamist. mida kuuleme konkreetsete sammudena ja kuidas saame meie kaasa aidata läbirääkimistele Egiptusega? aitäh, härra Rutšek, üks minut. jah, vielen dank, härra president, eine minute dámy a pánové chtěl bych vyzvat radu i komisi aby zesílily tlak na obě strany konfliktu s cílem. daamid ja härrad mina tahaksin pöörduda nõukogu ja komisjoni poole et te tõhustaksite survet mõlemale konflikti osapoolele sest äh, meil on olemas resolutsioon kaheksateist kuuskümmend ürolt ja me peame sellest kinni pidama oluline on äh, kinnitada need tagatised, mis lubavad äh, pikaajalist relvarahu ja avada samuti see humanitaarkoridor. siin on juba korra-, korratud seda, et ükski sõjaline lahendus äh, ei ole kasutatav, kuna püsiv rahu tuleb ainult läbi poliitiliste läbirääkimiste ning vältimatult äh, tuleb öelda, et Euroopa Liit koostöös Araabia liigaga ning Ameerika Ühendriikidega mängivad järjest olulisemat poliitilist rolli, olulisemat kui varem selline pikaajaline konflikt tuleb lõpetada ja seda poliitilise leppega, mis põhineb kahe riigi lahendusel, mis lubaks iisraellastel ja palestiinlastel elada rahus, austates rahvusvahelisi piire ning see kindlasti aitaks kaasa ka regionaalse turvasüsteemi loomiseks. aitäh, Johannes Kasuliides, kaks minutit me arutame veel ühte humanitaartragöödiat oma naabruskonnas, minu riigi naabruses ja seda viivad läbi kaks meie partnerit Vahemere piirkonnas. palestiinlased ei ole nõustunud sellega, et enesetapupommid või raketid ei vabasta neid okupatsioonist ja Iisrael ei mõista, et selline ulatuslik sõjaline vastus toob kaasa ainult tulevasi ka sammrakette ja enesetapu rünnakuid esimesel võimalusel. ja mis puudutab neid, kes on süütud tsiviilisikud, kes ei võitle, kes on naised ja lapsed, neist ei hooli keegi. keegi ei hooli sellest, et lapsed saavad surma, vigastatud, põletatud, Iisraeli lapsed ja Palestiina lapsed ühtemoodi. meie oma elutubade mugavuses televiisorite ees tunneme neile kaasa, aga mida tunnevad nemad koha peal? mida saavad nad teha, kas nad saavad lihtsalt klassikaliselt üksteist eh, süüdistada, see kindlasti tsiviilisikute osas abi ei too, samuti üleskutsed resolutsioonide osas mitte. kuidas me saame minna sõnade juurest eh, tegude juurde, nüüd on aeg rääkida läbi huvitatud osapooltega rahvusvahelise väekontingendi moodustamine selleks, et minna Gazasse, kus oleks oluline politseikontingent, mis pärineb Araabia riikidest, selleks, et koolitada ja aidata Palestiina omavalitsuse politseijõude ning samuti on vaja ÜRO mandaati õigusriigi jaluleseadmiseks. ja me peame tagama, et raketituli lõpetatakse, samuti relvade salakaubavedu ning avataks piirid me ei saa lubada sellist saatust tsiviilisikutele vastas mõlema poole kätes. un grande antifascista italiano Piero Gobetti disse che Itaalia antifašist, väga tuntud isik ütles, et kui vaherahu sõlmib üks pool, ega siis ei saagi mingit tõelist lahendust leida ja Gazas on ju praegu samamoodi. Iisrael peab oma tegevuse lõpetama, muidu langeb talle ajalooline häbi nii Palestiina kui Euroopa kui avaliku arvamuse ees üldiselt. Iisrael äh, praegu ju pommitab Gaza sektorit ja loob getot. mõned inimesed mõnda inimest Iisraelis on püüdnud välja suitsetada, nüüd on Iisraelist endast saanud väljasuitsetaja. me ei saa tagada julgeolekut sellisel kombel, keegi ei tohiks ähvardada Iisraeli julgeolekut, keegi ei tohiks öelda, et Iisrael ei tohi olemaski olla, aga kui me vaatame, milline on jõudude omavaheline tasakaal praegu lahinguväljal, milline on ohvrite omavaheline tasakaal, siis me näeme ju selgelt, et äh, kui me, kui Iisrael proovis ennetada Palestiina poolseid rünnakuid, siis läks ta liiga kaugele ja see tuleb lõpetada. härra Saapale kaks minutit. suur aitäh, president. ma tahaksin omalt poolt tänada ka nõukogu eesistujat Tšehhi Vabariigi välisministrit selle eest, et ta on nõus äh, siin natuke kauem olema me ei ole harjunud sellega, et meie diskussioonides osaleb niivõrd auväärne isik. Ehm, ma kuulasin siin juttu territoriaalsest olukorrast ja meile öeldi ka seda, et meil on vaja kõigepealt aru saada, mis üldse toimub, alles siis võib hakata arvamust avaldama. et äh, selleks tuleb ikka sõita Gazasse, aga tegemist ei ole ju mingi turismipiirkonnaga. mõned meist on äh, käinud Palestiinas mõned on olnud äh, vaatlejad äh, näiteks valimisvaatlusmissioonidel ja ma arvan, et samamoodi, et ainult siis, äh, kui te tõesti lähete konfliktipiirkonda, saate te hästi aru, mis seal toimub. kõik need sündmused tegelikult on saanud alguse aastakümneid tagasi ja meie probleem on selles, et me ei ole kunagi püüdnud vastutustundlikult neid küsimusi lahendada. kui me praegugi vaatame seda küsimust kui lihtsalt tüli kahe poole vahel, siis mina, kes ma olen mitu korda käinud nii Iisraelis kui Palestiinas, pean ikkagi ütlema, et ma ei tunne seda olukorda ideaalselt. ja äh, selles äh, konfliktis ei ole mitte kaks osapoolt, vaid kolm, seal on siis Iisrael, äh, Palestiina rahvas ning konfliktid, terroristid, vabandust, Palestiina rahvas on kahtlemata kõige suurem kannataja kuigi sedasama rahvast eh, esindabki Hamas, eh, mitte muidugi kõiki, aga küllalt suurt osa. kui me vaatame inimesi, kellest on saanud ohvrid, lapsed, keda on tapetud või vigastatud, ehm, ka Iisraeli poolel, kuhu Hamas on heitnud rakette, kui te vaatate, mis toimub läänekaldal ning Gaza eh, sektoris, siis ma tahaksin öelda meie suurepärasele volinikule, et meil tuleb seda küsimust lahendada vastutustundlikult ja vastutustundlik oleks püüda öö, tugevdada kõige nõrgemat lüli. ja me peame aitama Palestiina rahvast, kes praegu kannatab. aitäh, proua Kropa, üks, Kopa, üks minut. lugupeetud öö, president, avalik arvamus üldsus nõuab, et me teeksime midagi, et lõpetada Palestiina rahva mõrvamine. me peame hukka mõistma rakettide tulistamise, kuid me peame hukka mõistma ka Iisraeli massilise tapatöö. me peame tagama, et Iisrael peaks kinni rahvusvahelisest õigusest ja seda täidaks. on vale, et nad kasutavad äh, valge fosfori pomme ja tapavad äh, nendega naisi ja lapsi, kui selliseid pomme kasutatakse Aafrikas või kuskil mujal, siis me oleksime vastanud kohe, me oleksime kohe reageerinud ja Julgeolekunõukogu resolutsioon oleks siduv, aga Iisraeli puhul me lihtsalt räägime ja midagi ei toimu. me peame kasutama kõiki võimalikke vahendeid, muuhulgas ka assotsiatsioonilepinguid, veenmaks Iisraeli, et ta peab lõpetama oma ebaseadusliku vägivalla Palestiina vastu ja et ta peab lubama Gaza sektorisse viia humanitaarabi. Nemad vastutavad tapatalgute eest ja meil tuleb äh, kehtestada kohane relvarahu ja avada ligipääs Gaza sektorisse, kuid relvarahu peavad austama mõlemad pooled. Stevenson, president, Gaza sektoris toimuvad kohutavad sündmused on toonud kaasa rahvusvahelise hukkamõistu Iisraelile. tänase debati jooksul oleme me püüdnud üksteist üle trumbata selles, kes äh, juudi riiki rohkem äh, Äh, hukka mõistab, kuid tegelikult äh, ju seda soovitigi, Iraan on andnud äh, rakette ja muid relvi Hamasile juba pikki aastaid. Nad on andnud ka raha ja väljaõpet Hamasi võitlejatele. Nende eesmärk oligi Iisrael nii endast välja ajada, et Iisrael alustaks sõda siis on võimalik tuua telepilti kohutavad pildid surnud lastest, mida avaldavad kõik maailma ajalehed ja siis äh, saabki öelda, kui äh, süüdi on Iisrael. ja siis äh, saab globaalne islamistlik liikumine alustada mm, võitlust läänega üldiselt need traagilised tulemused, mida me nüüd näeme, see ongi see, mida Iraan tahtis Iraan on sellest samuti võitnud, sest tähelepanu juhitakse majanduskriisist äh, kõrvale ning äh, rahvusvaheline üldsus keskendub nüüd sellele kriisile, mitte tuumarelva äh, tootmisele. Iraan soovib enda kätte võimu avada, võimu haarata, nad soovivad islamistliku, islamimaailma ühte liita, nad soovivad tekitada totalitaarse islami vennaskonna, kus inimõigused ja ka naiste ja laste õigus elule hävitatakse, aga samaaegselt ei ole lääs suutnud teha mitte midagi Iraani agressiooni lõpetamiseks. meil on ju piisavalt tõendeid selle kohta, kes seda, kes Hamasi rahastab. kuid meie ei ole midagi teinud. me oleme isegi kaasa läinud sellega, et vaigistada peamised Iraani vastased jõud, see peab lõppema. Richard Howitt, one minute aitäh, härra Haavit, üks minut. kõigepealt lubage selgelt öelda, et Euroopa Parlament kahtlemata toetab ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni tuhat kaheksasada kuuskümmend ja see tuleb äh, viivitamatult rakendada. olen üks äh, neid äh, liikmeid, kes on käinud Gaza sektoris selle konflikti ajal, võin väita, et relvarahust ei piisa jah, muidugi tuleb lõpetada raketi tulistamine, tuleb lõpetada, ähm, tuleb lõpetada Palestiina ründamine, äh, peab lõppema ka blokaad, nii et need, kes elavad Gaza sektoris, saaksid jätkata igapäevast rahulikku elu. Äh, tuleb täita rahvusvahelist äh, humanitaarset õigust. Human Watch, kes püüab anda abi, tema ressursid ei ole piisavad ja tõepoolest siin on tegemist ebaproportsionaalse olukorraga, kui me ei räägi ka äh, lastest lapsi on surnud konflikti algusest saadik siis sada kolmkümmend üheksa ja äh, haavata saanud äh, umbes tuhat kakssada. aga probleeme on veel. Euroopa Liit ja Iisrael peaksid peatama omavaheliste suhete parandamise ja tegelikult on see ju ka õigustatud. Mihhail Kaalar, aitäh, härra president. meil on vaja relvarahu mõlemalt poolt ja selles on kõik nõus siin kojas. aga pärast seda Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus ei tohi jätta Gaza äh, saatust ainult Iisraeli ja Hamasi kätte. Hamas teadis täpselt, et Iisrael hakkab reageerima pidevatele raketirünnakutele ja seda mitte ainult valimiskampaania aegadel eelmise aastas näitasid äh, avaliku arvamuse küsimused äh, Hamasi to toetuse langust Fatah kasuks ning seetõttu soo-, arvas Hamas tõenäoliselt, et äh, toetus suureneb, kui äh, ollakse solidaarsed ohvritega. Äh, rahvusvaheline kriitika on suunatud eelkõige Iisraeli militaaropera-, sõjalise operatsiooni ulatusele ja suurele tsiviilohvrite arvule ärgem seetõttu piirdugem sellele, sellega, et me ainult äh, peame läbirääkimisi äh, järjekordse relvarahu üle. Mm, ei piisa ka sellest, äh, kui me vaatame, et kas egiptlased blokeerivad relvade salakaubanduse tuli, tunnelite kaudu. ma olen selle poolt, et kogu kvartett koos oleks esindatud Gazas ja Gaza ümber eh, rahuvalvejõududega, et neil oleks tugev mandaat, see oleks Egiptuse, Gaza ja eh, Iisraeli rahva huvides ning eh, paralleelselt tuleb edendada rahuprotsessi väga kiiresti, sest et muidu ma kardan, tuleb meil järjest rohkem selliseid sündmusi nagu Gazas, neid tuleb järjest kiiremini ja seda ei ole ära teeninud ei Gaza elanikkond ega Iisrael. aitäh Martines, mm, Martines, üks minut. Hispaania sotsialistid on äh, jahmunud selles olukorra tõttu, mis äh, Gaza sektoris valitseb. me tahaksime teha kõik selleks, et äh, peetaks läbirääkimisi. me oleme jahmunud seetõttu, et kannatada on saanud naised ja lapsed. me oleme jahmunud äh, kogu selle õuduse äh, tõttu, mis vastab täpselt sellele, mida kujutas Picasso juba aastaid tagasi. me oleme äh, jahmunud sellest võimetusest, mida on üles näidanud Euroopa Liit ja rahvusvaheline üldsus, et meil ei ole õnnestunud takistada sellist olukorda meil on väga häbi, et on olnud nii palju valesid ja sellist äh, silmakirjalikkust, hoolimata sellest, et kõik, paljud teavad, äh, mis seal toimub ja et me hoolimata sellest ei tee mitte midagi selleks, et seda takistada. tulevikus me peame äh, ilmselt ennast õigustama hakkama ja ajalugu seda meile ei andesta. Euroopa Liit peaks Eh, hilinenud ÜRO resolutsiooni toetama ja tagama selle, et me avaldaks survet Iisraelile eelkõige oma assotsiatsioon, assotsiatsioonilepingu kaudu. loomulikult Hamas vastutab eh, blokaadi eest, meediablokaadi eest ja sellest ei ole seni veel keegi rääkinud. kõigepealt ma tahaksin eh, avaldada sügavat kaastunnet kõigile süütutele kannatajatele nii Gazas kui ka Iisraelis, kes on saanud kannatada viimastel nädalatel ja kuudel. aga me peame lisaks inimlikkusele siiski ka aru saama, et sellel olukorral on kindlad tunnusjooned. Gazas on Hamas loonud terroristidele sobiva äh, õhustiku, talle ei sobi ükski äh, teisitimõtleja, ta mõrvab nad Palestiina omavalitsus on lõhestatud, Hamas ründab Iisraeli tsiviilisikuid, on isegi öelnud, et Iisraelil ei ole õigust olemas olla ning ta eirab rahuleppeid, mis on ammu sõlmitud. ma tuletan meelde olukorda kolm aastat tagasi, mil ma jälgisin Palestiina valimisi. siis nägime me, kuidas tumeduse, pimeduse jõud võimule tulevad ja tõesti nii see ongi. Hamas tunneb isegi uhkust selle üle, et nad ütlevad, et äh, palestiinlased ongi loodud surema. ta äh, viitas äh, enesetaputerroristidele ja ka nii-öelda inimkilbile, mis seatakse üles sõjalise objekti kaitseks. Hamas eirab rahvusvahelist humanitaarõigust, mis keelab tsiviilisikute sellise kasutamise Hamas äh, on täis vihkamist, mida peaks siis Iisrael tegema, kui tema kodanikud peavad kannatama Hamasi terrorirünnakute all? rahvusvaheline üldsus ei ole tegelikult Hamasile piisavat tähelepanu pööranud, Iisrael kasutas vägivallatut lähenemist, näiteks blokaad, elektri äravõtmine ja nii edasi, nüüd, kus ta astub sõjalisi samme Hamasi provokatsioonile vastamiseks ähm, mõistab rahvusvaheline üldsus Iisraeli hukka, kuid äh, tuleb ju aru saada, et äh, tõeline tragöödia seisneb selles, et palestiinlasi on aastaid alt veetud nii nende poolt, kes Palestiinat on valitsenud, nende poolt, kes rahvusvahelise üldsuse hulgas ei ole pööranud piisavalt tähelepanu nende olukorrale ega teinud äh, kümnete aastate jooksul midagi praktilist selleks, et nende elutingimusi tõeliselt parandada härra president, meil on vaja Marshalli plaani Lähis-Ida päästmiseks, mitte ainult äh, rahuvalvajaid ei ole neil vaja, neil on vaja ka ähm, tsiviiladministratsiooni ähm, midagi sellist, mida kontrolliks rahvusvaheline üldsus. kuid ennekõike tuleb läbi lõigata terroristide elujoon, neilt tuleb võtta võimalus saada rahastust ja uusi relvi, aitäh. nüüd saab sõna üheks minutiks härra Terussa. suur aitäh, president. ma võin nõustuda sellega, mida Van Orden ütles Hamasi kohta. aga mitte miski ei õigusta ikkagi seda, et Iisrael tsiviilisikuid äh, pommitab, see on, see on ju nii. me peame lõpetama Iisraeli tegevuse. ohvreid tekitab ikkagi praegu Iisrael. ma loodan, et homme kiidab meie koda suure enamusega meie resolutsiooni heaks ja ma loodan, et nõukogu ja komisjon äh, survestavad nii Hamasi kui Iisraeli selleks, et konflikt lõpeks. Iisrael on Gaza Gazast teinud suurima vangla maailmas ja nüüd äh, ka tapamaja, sest ta kasutab terroristide vastu ka ise terrorit, tappes tsiviilisikutest mehi, naisi ja lapsi ja tappes ka igasuguse, hävitades igasuguse võimaluse rahumeelse lahenduse leidmiseks. Euroopa ei saa parandada oma suhteid Iisraeliga, kuni Iisrael ei ole nõus alustama sisulisi läbirääkimisi oma naabrite ja kõikide äh, Palestiina poolt valitud esindajatega, sealhulgas Hamasiga. Euroopa võiks aru saada, et äh, Gaza sektori eskaleerumine Gaza sektori situatsiooni eskaleerumine muudab kõik vaid halvemaks, aitäh. aitäh ja kaks minutit, proua Kall. austatud president, head kolleegid, hea volinik, minu arvates on küüniline see, kuidas me arutame Gaza kriisi ja see on vastuvõetamatu ja küüniline, et Hamas kasutab eh, tsiviilisikuid inimkilbina, sealhulgas eh, lapsi ning samuti Iisraeli tegevus on täiesti ebainimlik ja küüniline, need ebaproportsionaalsed meetmed eh, ja nii-öelda lihunikutöö, lihtsalt eh, tsiviilisikute tapmine. ja rahvusvaheline diplomaatia on küüniline, kui me püüame tekitada illusioone, kuid ei suuda saavutada seda eesmärki, et humanitaarabi jõuaks ohvriteni. mina tõstan oma häält hoolt äh, laste eest, sest äh, ei ole sellist eesmärki, mis õigustaks äh, süütute tapmist. iga lapse elu on võrdse väärtusega, hoolimata sellest, kuspool piiri nad elavad. ma arvan, et kõik osapooled peaksid sellega nõustuma siis, kui nad tõesti südamest piirkonnas rahu soovivad. tsiviilisikute kaitse peaks olema väärtus iseenesest ja humanitaarabi tuleb lubada. see on see alus, mille kaudu on võimalik saavutada pikaajalist relvarahu ja mis tooks kaasa ka rahu pikas perspektiivis. suur aitäh, proua Kall. nüüd on härra Mitchell, üks minut. härra president, Hamas käivitab terrori Iisraeli kodanike vastu ning on provotseerinud vastusamme ja sellest seisukohast tundub, et osa neist justkui pühitsevad neid uusi märtreid, sealhulgas lapsi ja ma ei tea, kuivõrd see on õigustatud. ma ei ole terrori pooldaja ega Iisraeli kriitik, kuid me peaksime olema täielikud äh, puupead, kui me ei mõista, et äh, selline käitumine, mis toob kaasa tsiviilisikute ja laste hukkumise, on täiesti aktsepteerimatu. mina usun Dalai-laama nõuandesse, et parim viis mõjutada Hiinat Tiibeti osas on säilitada nendega häid suhteid ja ma arvan, et see kehtib ka tegelikult Euroopa Liidu Iisraeli suhete puhul, aga kuidas suudame me juhtida tähelepanu sellele siis, kui me võtame arvesse oma vastikustunnet toimunu suhtes. Neile meist, kes osalesid ahveti ühiskohtumisel, jagati välja äh, teatud dokumendid ja mina tahaksin üles kutsuda komisjoni sellele, et äh, ette valmistataks üleüldine humanitaarabipakett, mis annaks tegelikku abi. aitäh, härra Mitchell! härra Schwarzenberg, härra Schwarzenberg, kui härra Schwarzenberg, kui teil on tõesti kiire ja te soovite praegu oma avalduse teha, siis palun tehke seda ja vaba mikrofon on siis peale välisministrit. siin mainiti paljusid küsimusi, mis kindlasti vajavad vastust. üks debati alguses omas mitut mõõdet. vabandust, ma tõusen püsti. ma südamest vabandan. üks asi, mida mainiti alguses väga palju, puudutas seda, kas me peaksime astuma kontakti Hamasiga ma arvan, et aeg ei ole veel küps selleks. Hamas tegelikult ikkagi käitus viimastel kuudel päris kindlasti terroristliku organisatsioonina ja niikaua, kui ta nii käitub, ei saa me ametlikku sidet Euroopa Liidu poolt temaga luua. ma tunnistan, et ma olen näinud väga paljusid terroristlikke organisatsioone aja jooksul, kes nii-öelda kasvavad välja oma lapse haigusest või laste haigusest ja muutuvad äh, respekteeritud osapooleks äh, ühiskonnas, seda ma olen näinud Iirimaal, Aafrikas, paljudes kohtades. see võib juhtuda, kuid kõigepealt peavad nad lõpetama käitumise terroristliku organisatsioonina. ja siis olen ma valmis Hamasiga ja kõigi teistega rääkima, aga mm, mitte enne, kui nad on loobunud äh, terroristlikust käitumisest. ma arvan, et on oluline seda öelda, kuna Euroopa Liit ei saa loobuda oma põhimõtetest. on viise, kuidas kuulata nende eh, arusaamu, samuti eh, luua mitteametlikke kontakte me omame ülevaadet, kuid aeg ei ole küps selleks, et me seaksime sisse otsekontaktid Hamasiga. selles osas peaksime olema päris jäärapäised. ja samamoodi peaksime me väga palju kiitma Egiptust tema olulise rolli eest viimastel nädalatel, mil Egiptus on tõesti püüdnud ja väga palju töötanud selle nimel, et saavutada relvarahu ja võib-olla isegi kestev relvarahu, mis tooks kaasa pikaajalise rahu piirkonnas. ma olen olnud kontaktis egiptlastega, ma tean, millist olulist tööd nad teevad ja tahaksin avaldada neile tunnustust. siis oli küsimus sellest, kuidas me saame Egiptust aidata. ma arvan, et kõigepealt need, kes on kohapeal saavad kindlasti öelda, mida neil vaja on. meie ei otsusta, millist abi osutada, vaid meilt tuleb äh, abi äh, kohta märku anda, meile tuleb abi kohta märku anda. paljud äh, riigid on märku andnud oma valmidusest aidata igal viisil, tehnilisel viisil, saates nõustajaid äh,, andes vahendeid äh, ükskõik, kuid äh, see peab olema siiski vastavate riikide nõusolekul, kes on kohapeal ja see on esimene ülesanne, mis tuleb täita. ma olen ka veendunud või mul oli üks oluline ettepanek ehk siis äh, ma kuulsin ühte olulist ettepanekut, et valmistada ette Marshalli plaan ja seda peaksime me kindlasti selle piirkonna jaoks äh, tegema, sest see aitaks paika panna tõelisel moel äh, midagi niisugust nagu need ideed, mis aitasid Euroopat peale sõda. osa saadikuid küsis selle kohta, mida me oma missiooniga äh, saavutasime, ma arvan, et me saavutasime väga palju ja ma tänan proua Ferrero Valdnerit, kes tegi suurema osa tööst äh, humanitaarvallas meie delegatsioonis. kuid olgem selged, isegi need väga keerulised läbirääkimised, mis Lähis-Idas toimuvad toimuvad põhimõtteliselt selle projekti järele, mille me panime paika oma visiidi käigus Lähis-Idasse. sest juba siis oli meile selge, mida on vaja, me arutasime seda oma partneritega ja see plaan on ka hästi toiminud siis arutati või mainiti seda, kas me peaksime tihendama ja par-, suurendama oma sidemeid Iisraeliga. ministrite nõukogu langetas selles osas otsuse käesoleva aasta või vabandust, eelmise aasta juunis ja seda loomulikult saab äh, muuta ainult siis, kui ministrid, Euroopa Liidu ministrid otsustavad seda otsust muuta seda ei saa muuta isegi väga austatud äh, Euroopa Liidu esindaja Jeruusalemm ja ma tunnistan, et hetkel selles olukorras, praeguses olukorras on enneaegne arutada, kuidas suhete arendamine Iisraeliga peaks jätkuma ja kas me peaksime midagi ette võtma lähitulevikus, praegu on meil tunduvalt kiireloomulisemaid küsimusi, mida lahendada, aga tahaksin jällegi öelda, et otsuse langetas ministrite nõukogu ja nii asjad lihtsalt on. mida saab teha selleks, et peatada Iisraeli? olgem ausad, väga vähe. Iisrael tegutseb nii, nagu ta tegutseb, olles kauaaegne Iisraeli sõber. pean tunnistama, et ma ei ole väga rahul sellega, mida nad praegu teevad, aga mm, jah, ja ma nõustun sellega, et see poliitika kahjustab Iisraeli praegu, kuid eh, olgem ausad, meil on väga vähe võimalusi lihtsalt veenmise ja kõnelemise kõrval, eh, ausa ja selge kõnelemise kõrval äh, oma partneritega teha asja äh, peatamiseks, sest lahendus peab tulema meie partneritelt äh, Lähis-Idas, Iisraelilt, Egiptuselt ja teistelt, kes on asjasse segatud. Euroopa Liit saab aidata ja me saame pakkuda igasugust abi, kui äh, relvarahu saavutatakse, kui saavutatakse need eesmärgid, mida mainiti, relva salakaubanduse lõpetamine ja nii edasi ja nii edasi. me saame kaasata, aidata üles ehitustööd humanitaarabiga, kõike seda saame me teha, kuid meil ei ole võimu ega vahendeid öelda, et lõpetage ära. ja austatud parlament kuidas te siis ette kujutate, et me saavutame, saadame suure armee sinna koha peale, et eh, vaenutegevus lõpetaks, sellist, lõpetataks, sellist võimalust meil ei ole. seetõttu sõltub kõik teistest riikidest kui Euroopa riigid ja ka Iisrael on ju väljaspool Euroopat, me saame aidata eh, ka Iisraelit, aidata oma eh, pakkuda oma teenuseid nii-öelda, aga me ei saa liialdada sellega, millised on meie võimalused. suur tänu! aitäh, härra Schwarzenberg! nüüd on meil vaba mikrofon ja härra Karim on esimene kõneleja. igaühel on õigus enesekaitsele. aga sellest hoolimata tuleb täita proportsionaalsuse nõuet, Iisrael ei täida seda, see on selge ja meie jaoks on väga väär seda eirata. valge fosfori pommide kasutamine tsiviilelaniku vastu, see ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Euroopa Liit üksinda muidugi ei saa midagi teha, aga meie hulgas on ju tegelikult ka must hobune. üllatusesineja. Iisraeli praegune tegevus on strateegiliselt välja arvutatud. kahekümnes jaanuar läheneb väga kiiresti, maailm ootab, Euroopa Liit on valmis. kas te kavatsete kahekümnendal jaanuaril jalule seada need väärtused, mida me jagame või mitte, kas te aitate meie mured lahendada? palestiinlased küsivad teie käest, kuidas on võimalik, et humanitaarabi küll annate Ähm, nii-öelda maa peal, aga kui taevast langeb pomm, ei tee te midagi. kui te arvate, et süüdi on ainult Hamas, siis minge vaadake Gaza sektorit, minge vaadake läänekallast. Te näete, miks Hamas on saanud tugevaks. relvarahu on ainult esimene samm, aga see on vajalik samm. aitäh teile ja härra Berg, üks minut. selge see, et selle konflikti osapooled ei suuda täita rahvusvahelist humanitaarõigust ning Gaza sektori tsiviilelanikkond peab selle eest maksma. süüdlased tuleb võtta vastutusele, rahvusvahelist õigust tuleb täita, tuleb täita ka proportsionaalsuse ja diskrimineerimisvastasuse nõuet. see sõda peab samuti alluma proportsionaalsuse nõudele. kahjuks oleme näinud, et Iisrael on samuti käitunud väga hooletult. on küll tõsi, et Hamas alustas raketirünnakutega Iisraeli vastu, kuid Iisrael on käitunud väga ebaproportsionaalselt sellele reageerides. arvud räägivad ju enda eest ise surnute hulgas on üle üheksasaja palestiinlase Iisraelis, Iisraeli elanikega väga vähe. Iisrael peab mõtlema sellele, millist jõudu ta kasutab ja ta peab käituma kooskõlas rahvusvahelise õigusega, kuid teisest küljest on Hamas ju registreeritud Euroopa Liidus terroristliku rühmitusena ning Hamas on keeldunud lahti ütlemast terroristliku võitluse põhimõtetest ning lisaks sellele ei ole Hamas tunnustanud isegi Iisraeli õigust eksisteerida Palestiina relvastatud rühmitused peavad aru saama, et ka Lõuna-Iisraeli elanikel on õigus elada ilma nende, ilma kartmata nende rakette aitäh, härra Levenov. suur aitäh. kõik need, kes jälgivad Iisraeli ja Palestiina konflikti, ilmselt tahaksid nüüd käed üles tõsta ja lihtsalt abitult karjuma hakata, aga sellest ei ole kasu kui me püüame jääda humaanseteks, siis tuleb mõista seda, mis praegu toimub. esimene punkt on see, et tegelikult ei saa seda konflikti pikaajaliselt lahendada, kui Iisrael lõpetab pommitamist ja teiseks ei saa seda lõpetada, kui kassasektorit ei avata humanitaarabi töötajatele ja humanitaarabile. Te ütlesite ka väga õigesti, et kaasasektor tuleb avada, sellele tuleb anda abi, mitte seda pommitada. kõik peaksid sellega nõustuma. me ei saa enam pöörduda endise staatus quo juurde, kuid me võime teha mitut asja. kõigepealt parlament võib osapooli lepitada, et nad omavahel räägiksid ning nõukogu ja komisjon võivad neid püüdlusi toetada ja lõpuks peaksime me toetama ka Egiptust ja Egiptuse algatatud läbirääkimisi, sest ainult see võib viia tõelise lahenduse ja relvarahuni, mida me kõik praegu nii väga ootame, aitäh. aitäh, härra Vladinov. ja proua Kill, palun üks minut. suur aitäh. mitte ainult selle koja liikmed ei tunne õudust, vaid ka Euroopa üldsus kõik on vihased selle üle, mis Gaza sektoris toimub, sellepärast eh, mis, mismoodi seal inimesed kannatavad ja et Iisraeli blokaad on kestnud liiga kaua. lisame sellele veel kohutavad rünnakud Iisraelis sõjalise ründe eh, süütute tsiviilelanike vastu, eriti naiste ja laste vastu. rahvusvaheline üldsus nõuab kohest relvarahu, kuid keegi ei kuula. palestiinlased eh, vajavad medikamente ja toitu Nad vajavad abi, Iisrael peab täitma rahvusvahelist õigust ja kui ta seda ei tee, siis peaks ta kaotama igasuguse toetuse, mida rahvusvaheline üldsus talle veel on nõus andma. kahju küll, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon on kõrvale heidetud. kahju ka, et Euroopa Liit peab alles otsima oma kohta. võib-olla siis, kui me võtaksime kasutusele tugevamaid meetmeid kui praegu, jõuaksime ka edasi ei piisa sellest, et me ütleme, et me praegu suhteid ei uuenda või ei paranda. me oleme Iisraelis suur kaubanduspartner ja me oleme Lähis-Idas ka väga suur rahastaja ja seetõttu on meil võimalik tegelikult oma rolli ka aktiivsemalt täita. aitäh. härra Matsakis, üks minut. president, volinik, kas tõesti on aktsepteeritav rahvusvahelises õiguses et püüdes neutraliseerida Hamasi, tohib Iisrael alustada sellist äh, terrorikampaaniat, millega ta jämedalt rikub ÜRO resolutsioone ning inimõigusi, millega ta rikub neid ühe koma viie miljoni lõksu sattunud tsiviilelaniku suhtes. kas see vastab siis Euroopa Liidu äh, Äh, arusaamisele inimõigustest, kas Iisraeli lobistid on tõesti nii tugevad, et USA ja ÜRO lihtsalt äh, seisavad ja ei tee mitte midagi, vaadates, kuidas nende silme all äh, pannakse toimesse, pannakse toime õudusi, nimetades seda terrorivastaseks võitluseks. kui vastus on jah, siis me võiksime kõik öelda, et Iisraeli valitsus on ikka tõeliselt vapralt käitunud Gazas. kui aga vastus on eitav, siis tuleb selgelt hukka mõista äh, Iisraeli praegune käitumine ja võtta kasutusele väga kiireid meetmeid, muuhulgas kaubandusalaseid sanktsioone, et lõpetada Gazas äh, toimuv veresaun nii täna kui ka tulevikus. ja ma olen vägagi nõus välisministriga, ma ei ole üldse nõus välisministriga, kes ütles, et me ei saa midagi teha, saame küll ja peamegi tegema. aitäh, härra Matsakis Kürk või kolleeg Kürk, üks minut. et senor Kirk. härra Kirk. So, tiene la palabra por un minuto el senor Bis-. hästi, kui teda ei ole kohal, siis härra Piisli, üks minut. suur tänu, härra president mind valiti siia kakskümmend viis aastat tagasi ja see on tõenäoliselt kõige olulisem arutelu, kus olen osalenud. proua volinik, ma loodan, et te kuulasite väga tähelepanelikult äh, ahvetit eile ja täiskogu täna ja ma arvan, et äh, teie saate öelda, et meil on moraalne võim ja moraalne mõjujõud, mida me saame avaldada. Iisraeli rahvas on õiglane ja palju kannatanud rahvas ja nemad kindlasti mõistavad, et teie ettepanek peaks põhinema sellel, et kui nad ähm, pommitamist ei lõpeta, siis me lõpetame suhted. aitäh, härra Piisli. härra Massip, üks minut. me peame nüüd Iisraelile väga selgelt ütlema, et nad peavad lõpetama mõrvamise Nad peavad aitama vigastatuid ja laskma elanikkonda varustada toiduainetega. Äh, rahvusvahelise õiguse rikkumised, ähm, neil saavad olema tagajärjed. Euroopa Liiduga äh, olemasolevatele sidemetele. ma tahaksin avaldada ka kaastunnet äh, kaasa äh, sektori elanikkonnale. me oleme kõik solidaarsed äh, Palestiina rahvaga. nüüd proua Arken üheks minutiks, aitäh. ma tahaksin mainida kahte asja. esmalt ma tahaksin meenutada seda, et äh, oma resolutsioonis oleme äh, sõnaselgelt öelnud, et et suhete tihendamisel on äh, seatud tingimused, ma loodan, et need ei ole, et eesistuja ei otsusta, et me jätkame lihtsalt nii nagu senini. teine asi, mida ma tahtsin öelda, on, et äh, Iisrael ei ole mitte kunagi äh, pidanud kinni sellest, mida ta läbirääkimistel on lubanud. relvarahu ei ole sellepärast, et Iisrael ei ole lõpetanud Gaza blokeerimist. ja pärast Annapolist, kus Iisrael lubas äh, äh, asundused äh, välja kaotada, kasvas hoopis asunduste rajamise tempo, mitte kunagi ei ole loodud nii palju asundusi kui pärast Annapolist. nii et kui Äh, see nii edasi läheb, siis ka Hamas ei pea kinni reeglitest, mida meie soovime, seetõttu peame äh, meie tagama selle, et Iisrael omalt poolt kohustusest kinni peaks. aitäh. suur tänu, proua Auken ja sõna saab härra Stashni üheks minutiks, palun. Thank you, Mr Chairman suur tänu, härra president. eile toimus Iisraeli-Palestiina delegatsiooni ühiskohtumine ning te võite ette kujutada, millised emotsioonid, milline, milline pingelisus, süüdistused ja võimalikud lahendused seal esile kerkisid pärast seda kaheksateist päeva sõjategevust ja tuhandet hukkunut tõsiasi on see, et Iisrael kaheksa aastat pärast ootamist ja umbes kaheksa tuhande raketi väljakannatamist, mis on terroriseerinud elanikkonda Gaza piiridel, nendel lõppes lõpuks kannatus. Nad hakkasid oma kodanike turvalisuse eest võitlema nii, nagu on nende täielik õigus ja kohustus. Hamas on terroristlik äh, rühmitus ning on selge süüdlane ning koormas, äh, koormaks Palestiina rahvale äh, Gaza sektoris. tulemuseks on äh, Äh, suurenenud sõjategevus ning Ameerika ühend-, meil on vaja Ameerika Ühendriikide uue administratsiooni poolseid jõupingutuste kahekordistamist ja suuremat koostööd Euroopa Liiduga, ma äh, tunnustan ähm, eesistujariigi aktiivset osalust selle kriisi lahendamisel. suur tänu, härra Stašni ja sõna saab nüüd üheks minutiks härra Marinescu. suur tänu härra president, see konflikt, mis on kestnud juba aastaid, on tegelikult territoriaalne konflikt, kuid see hõlmab endast ka kultuurilisi probleeme, mida, millel on erinevaid lahendusi. üks lahendus oleks Iisraeli riik, mida kaitstaks kaitseks ka jätkusuutlik Palestiina riik, kuid äh, selle, see ei saa kindlasti olla relvastatud konfliktide tulemuseks selleks, et tagada normaalne elustandard, peaks olema ka palestiinlastel õigusriigil põhinev riik, mis äh, tagaks majandusliku arengu, nad peaksid loobuma terroristlikest sammudest ning peaksid keskenduma pigem normaalse poliitilise keskkonna loomisele ja toetama neid poliitikuid, kes tahavad seda aastatepikkust probleemi läbirääkimistega lahendada. suur tänu, härra Marinescu. sõna saab üheks minutiks proua De Brun. suur tänu, härra president lubage mul toetust avaldada nendele, kes on hiljutised Iisraeli rünnakud Gaza sektorile hukka mõistnud ja on üles näidanud solidaarsust Gaza elanikkonnaga. on väga kahetsusväärne täna siin kuulda, et Euroopa Liit tegelikult saab teha väga vähe, kuid me peaksime peatama kindlasti oma suhete hoogustamise Iisraeliga ja peatama ka kõik praegused kokkulepped Iisraeliga ja seda seni, kuni nad täidavad oma kohustusi rahvusvahelise õiguse kohaselt. isegi enne Iisraeli sõjategevuse eskaleerimist nägime me seda, et kollektiivselt ähm, karistati Gaza sektori elanikkonda ning äh, kaasaegne sõjavägi on võtnud selliseid meetodeid piiratud rahva ründamiseks on suurendanud äh, muidugi, on kohutavad ja on suurendanud veelgi selle piirkonna isolatsioon, isolatsiooni. ei saa palestiinlasi lihtsalt süüdistada, see oleks liiga lihtne. ja me peame selgelt välja ütlema, et selle sõja peamised ohvrid on Gaza süüta inimesed. suur tänu, proua De Brun ja sõna saab üheks minutiks härra Siekierski. Szanowni Państwo, z wielkim bólem obserwujemy to, co się dzieje w strefie gazy. meie paneme praegu tähele kõike seda, mis toimub suure murega. me saame aru, et Hamas eh, on provotseerinud niisuguse olukorra tekkimise. aga mitte kumbki sellest kahest poolest ei mõtle rahust, nad mõtlevad ainult omaenda rahvuslikest huvidest. rahvusvaheline eh, üldsus ei saa leppida sellega, et niisugune sõda jätkub ÜRO ja rahvusvaheline üldsus peab vahele segama, me peame selle sõna, sõja lõpetama. sõjavägi peab minema tagasi kasarmutesse ja Hamas ei tohi enam rohkem eh, pommitada Iisraeli rakettidega. me peame mõtlema tsiviilinimestele, me peame mõtlema nendele, kes on haavata saanud, sest haavatuid on kolm tuhat maa peab pöörduma tagasi normaalse elu juurde ning ma eh, kutsun komisjoni tegema kõik, et nii ka läheks suur tänu, härra Sikerski. härra Juuri, üks minut. härra Svoboda soovib sõna. härra president, ma tahtsin küsida, kas meil täna toimub ka arutelu gaasi teemadel või on see eh, programmist ära kustutatud? me um, ootame, millal see teema kätte jõuab, sellepärast et küsimuse all ei ole mitte ainult Lähis-Ida. kas see on maha tõmmatud, on minu küsimus ma tean, et meil on järgmine teema päevakorral nüüd ma annan üheks minutiks sõna härra Jurile. suur tänu. viimane eh, eesistuja ettekanne välisministri poolt oli äärmiselt eh, kahetsust tekitav kogu aeg tõuseb surnute, haavatute arv, aga kui me räägime nüüd nädala aja pärast, eh, kui palju inimesi on haavata saanud või surma, siis on see number juba palju suurem. Eh, Hamas on terroristlik organisatsioon, tema vastu on väga raske tegutseda, aga eh, Iisrael on väga oluline eh, partner rahvusvahelises eh, plaanis ning ta peab kinni pidama rahvusvahelistest seadustest ja ÜRO resolutsioonidest. kui nad seda ei suuda teha, siis tema sõbrad, eh, tema partnerid peavad tulema välja sanktsioonidega ja pidurdama tema tegevust nüüd eh, praegusel hetkel enam vaba mikrofoni eh, rohkem ei ole ja annaksin sõna volinikule. Eh, meil oli väga pikk arutelu ja ma ütleksin, et Lähis-Ida kvarteti liikmena on Euroopa Liidul oma roll, aga meil ei ole mitte kõige tugevam roll ning mõnikord see eh, teeb meid kõiki eh, väga murelikuks, eriti niisugusel eh, väga olulisel hetkel, sellisel kriitilisel hetkel, kui oleks tõepoolest vaja momentaalselt saavutada jätkusuutlik ja pikk vaherahu. ja me ei saa praegusel hetkel midagi selles osas teha. kuid ma siiski tahaksin teile edastada viimast informatsiooni. Egiptuses on Eh, Egiptuses need allikad, kes on eh, lähedal eh, läbirääkimiste pidajatele, ütlevad, et, et Hamas hakkab nõustuma sellega, mida pakub välja Egiptus. ma ei oska öelda, kas see on kõik täpselt õige, aga täna kell kaheksa õhtul on Hamasi pressikonverents ja siis me kuuleme asju täpsemalt. me oleme tõepoolest kõik äärmiselt mures, aga meil ei ole teist teed, kui me peame üheskoos töötama eh, rahu nimel. Eh, niikaua kui mina olen selle eh, Lähis-Ida kvarteti liige, olen ma nõus selle nimel töötama ja me peame tõepoolest aitama palestiinlaste leppimisprotsessi, sest ainult nii on võimalik Äh, vältida seda anomaaliat, milleks Gaza on kujunenud ja niipea, kui äh, on saavutatud vaherahu, püüame me teha kõik, mis meie võimal, mis meie võimuses, et rahvale pakkuda äh, uuesti põhiteenuseid, mis praegusel hetkel ei toimi aga praegusel hetkel on vaja kõigepealt see hävitustöö lõpetada, on vaja minna edasi eh, ülesehitusteed eh, ning eh, töötada rahu nimel. me oleme sellel teemal väga palju rääkinud, ma ei taha enam pikemalt sellel peatuda, aga see on see vaim, milles me peame edasi minema. tänu, proua volinik. jah, tõepoolest